Colleagues, sorry. We are not very strong here. kallid kolleegid, tundub, et meie esindatus ei ole siin just äh, kuigi hea, aga loomulikult parimad on saalis ja esindatud on vaid äh, sotsiaaldemokraadid vaid ühe liikmega, nii et see on muidugi parim. and aga kuuest juba kaks, no vot see on juba nagu murettekitav aspekt. no ühesõnaga, daamid ja härrad, hakkame siis pihta. meil on siin tegemist täna infopunktidega kahe olulise tippkohtumise kohta. kõigepealt eh, Jaapan alustasime läbirääkimisi partnerluslepingu osas ning samuti vabakaubanduslepingu osas David O'Sullivan on siin ka täna kohal ja kohe annangi talle sõna. kas me räägime siis kahest asjast korraga? tundub, et siin on ikkagi seos nende teemade vahel. suur aitäh ja tere kõigile. mis puudutab Aasia piirkonda, siis on tegelikult olnud üsna kiire kuu. novembri alguses Korea tippkohtumine, siis Jaapani tippkohtumine ja Hiina tippkohtumine, mis leidis aset alles eelmisel nädalal. ja ASEAN-i välisministrid kohtusid Delhis selleks, et valmistada ette ASEAN-i, ASEAN-i tippkohtumist, mida korraldab Itaalia ilmselt järgmise aasta oktoobrikuus. kõigepealt Jaapanist. tegelikult oli see planeeritud juba selle aasta märtsikuusse, aga paraku puhkes siis just Küprose kriis ja see tippkohtumine tuli ära äh, jätta, kuna äh, Euroopa juhid pidid jääma siis Euroopasse. siis oli ette nähtud läbirääkimised raamkokkuleppeks nii-öelda strateegilise partnerluslepingu osas, samuti ka äh, vabakaubanduslepingu osas, mida siis jaapanlased kutsuvad majanduslikuks partnerluskokkuleppeks need läbirääkimised siiski alguse said ja seda pärast kahekümne viienda märtsi kuupäeva. aga nüüd see viimane tippkohtumine oli esimene võimalus siis äh, kahel presidendil kohtuda ning kohtuda ka Jaapani peaministriga. juulis arutati seda siis ka Äh, ülemkojas. nüüd äh, see tippkohtumine oli selline pigem ärikohtumise laadi, see oli üsna lühike, sellele järgnes õhtusöök. kohtumine oli võimaluseks äh, härra Abele ka paluda Euroopa Liidu toetust oluli-, olulistele projektidele, mis aitaksid stimuleerida Jaapani majadust, majandust ning samuti siis äh, rääkida läbirääkimistest vabakaubanduslepingu osas. ja see andis uut hoogu ka olulistele kokkulepetele erinevates sektorites ning võimaldas mõtteid vahetada ka julgeoleku küsimustes, muuhulgas äh, Ida-Aasia piirkonna territoriaalküsimustes ja ühtlasi võimaldas see meil paluda Jaapanil endiselt äh, mängida liidri rolli süsinikuheidete vähendamise osas. Varssavi kliimakohtumisel teatavasti Jaapan ju teatas, et ta on CO kahe eesmärke vähendanud. härra Abe tutvustas oma kolme peamist majanduseesmärki. kõige tema tehtu juba olevat Jaapani suunanud tagasihoidliku majanduskasvu teele, aga kolmas ja kõige olulisem aspekt, mis on majanduslik struktuurireform, olevat veel keeruline valdkond. ühtlasi on eesmärgiks tagada makromajanduslik tasakaal, meie loomulikult äh, tervitame sellist poliitikat, kuna see võimaldab suurendada ka ettevõtete ja tarbijate äh, usaldust Jaapani valitsus ilmselt on paari aasta jooksul stabiilses olukorras ja nüüd tuleks kohe neid meetmeid hakata ka ellu rakendama hakata. tegelikult on tippkohtumised Euroopa Liiduga toimunud viimasel aastal lausa seitsme eri Jaapani peaministriga, nii et lihtsaks see asju just teinud ei ole. härra Abe selgitas ka seda, kuidas Jaapani soovib tuginedes rahvusvahelisele koostöö põhimõttel tagada või panustada rahu säilitamisse maailmas Jaapanis on ka läbi vaadatud julgeolekupoliitika ning sellealased juhised ning põhimõtteliselt saaks Jaapan ka kasutada kollektiivse kaitse äh, põhimõtet. meie ootame proaktiivsemat Jaapani tegutsemist rahu tagamisel äh, sealses piirkonnas ja soovime selles osas ka sügavamat kahepoolset koostööd, kuid loomulikult me mõistame ka seda, millised on Jaapani suhted naabritega seda oli tunda selgelt ka Korea tippkohtumisel, Jaapan peab väga hästi selgitama, mida ta täpselt teeb ja miks, sellest, et, sellepärast et vastasel juhul võivad Jaapani naaberriigid seda, nende tegusid valesti mõista. rõhutasime ka seda, kui oluline on Jaapan julgeoleku tagamisel Aasias laiemalt ning ühtlasi tahtsime alustada ka dialoogi küberjulgeoleku ning kosmosevaldkonna osas kõige olulisemaks teemaks oli vabakaubandusleping ning samuti raampartnerlusleping. me rõhutasime vabakaubanduslepingu osas seda, et selleks, et need läbirääkimised osutuksid edukaks, peab toimuma tõeline edasiminek aprillikuuks. ja see on mandaadis ka sees ja rõhutasime loomulikult ka seda, et tegemist ei ole mitte mingisuguse tavapärase läbivaatamismenetlusega aprillikuus. oluline on ka pidada kinni teekaardi tingimustest, muuhulgas mittetariifsetest, mittetariifsete tollibarjääride osas. Jaapani peaminister ütles ka, et ta sooviks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks jõuda kokkuleppele mõlema lepingu osas ning ta ütles, et ta on selgelt vastu poliitilise ning ähm, vabakaubanduslepingu vahelise seose loomise osas. eriti on ta vastu teatud klauslitele poliitilistes lepingutes, te teate isegi, et see teema tõstatub ikka ja jälle ka näiteks läbirääkimistes Kanadaga, Austraaliaga ja ka Uus-Meremaaga. nagu siis ka Jaapaniga sest et neil kellelegi ei meeldi selline meiepoolne lähenemine. Nad väidavad, et see lähenemine ei lähe kokku meie äh, vaheliste suhetega, mis ju tugineb ühistel väärtustel ning õigusriigi põhimõtetel. Nad on palunud meil selle lähenemise läbi vaadata, meie jällegi selgitasime loogikat, mis peitub selle lähenemise taga ja et meil oleks vaja meie partnerite toetust sest et see annab meile rohkem võimu siis olukordades, kus tõesti on tegelikke probleeme. aga ausalt öeldes ma ei usu, et Jaapani peaminister just eriti veendunud nendes argumentides oli. rääkisime ka tuumaohutusest, katastroofide haldamisest ja rääkisime ka meie teadus- ja innovatsioonipartnerluse järgmise tasandini viimist, eriti arvestades kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärki. rääkisime ka julgeoleku küsimustest, keskendudes just Aasiale, Hiina, Lõuna-Hiina merele, ASEANile, Põhja-Koreale, Myanmarile ja Venemaale. rääkisime ka Lähis-Idast ja Aafrikast Jaapani peaminister rõhutas äh, piirkondlikke konflikte äh, Aasias. Hiina tegevus äh, Lõuna-Hiina meres Jaapani arvates ohustab julgeolekut sealses piirkonnas ja stabiilsust ja kuigi Euroopa Liidul ei ole otsest plaani Hiina relvaembargot äh, kaotada, siis tuleb ekspordile pöörata siin eriti suurt tähelepanu. meie tunnustasime Jaapani jõupingutusi alustada uuesti dialoogi Hiinaga ja hiljem rääkisime siis Hiina juhtidega samast teemast. Jaapan räägis sellest, mida nemad teavad Iraani olukorrast, tol hetkel olid Genfi läbirääkimised veel käimas, nüüd on meil seal nende tulemused teada. Jaapani peaminister oli tol hetkel juba Iraanis käinud ja nad ütlesid, et nad toetavad praeguste läbirääkimiste mudelit. edasi kliimamuutusest. me mõistame Jaapani raskusi, arvestades ka tuhande üheteistkümnenda aasta maavärina järgset olukorda ning nende tuumajaama sulgemist, kuid samas selgitasime, et väga oluline on see, et nad endiselt toetaksid ambitsioonikust rahvusvahelistes läbirääkimistes kliimamuutuse osas, et me jõuaksime ikkagi võimalikult heale kokkuleppele aastaks kaks tuhat viisteist, tol hetkel olid Varssavi läbirääkimised ka alles käimas ja nüüd on nende tulemused meile ju teada ja kohtuti ka Jaapani riigipanga juhiga, samuti juhtivate Hispa-, vabandust, Jaapani ettevõtete juhtidega. ka presidendiga oli kaasas ka volinik de Gucht, kes tegeles ministeeriumite vahelise konsultatsioonitööga muuhulgas just vabakaubanduse lepingu osas, nii et see, härra esimees, on siis kokkuvõttes see, mis Tokyos toimus põhimõtteliselt oli kindlasti see tippkohtumine kasulik ja ka tähtis, see andis uut hoogu läbirääkimistele. ilmselt oleks vaja peagi ehk siis järgmise aasta esimeses pooles korraldada juba jätkukohtumine ja siis oleks vaja läbi vaadata ka see, milline edasiminek on toimunud vabakaubanduslepingu osas ja oluline on vaadata ka seda, mis siis toimub just nimelt selle, nende lepingute poliitilise osaga, sellest sõltub tegelikult meie ja Jaapani vaheline edasine koostöö. nüüd kui lubate, siis läheksin kohe edasi Hiina juurde. tegemist oli kuueteistkümnenda tippkohtumisega Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu, Hiina ja Euroopa Liidu vahel ja oli kümnes aastapäev kõige hõlmava äh, partnerluslepingu osas meie vahel. president äh, tuletas meelde, et ta kohtus kahe tuhande kümnendal aastal äh, Brüsselis ja ta kohtus siis härra Van Rompuyga, kes oli siis Belgia peaminister ning ka härra Barrosoga, kes oli siis komisjoni president meie tippkohtumine toimus just pärast äh, Hiina Kommunistliku Partei kongressi, kus võeti väga, vastu väga olulisi otsuseid, sealhulgas Hiina tulevaste poliitiliste reformide osas, nii et äh, see tippkohtumine oli heaks võimaluseks äh, suhelda uute juhtidega ja saada sotti sellest, millises suunas nende arvates Hiina peaks liikuma. esimest korda toimus tippkohtumise raames ka äh, õhtusöök, kus oli kohal ka president, see õhtusöök oli tegelikult väga oluline ja läks lausa üle aja. ja võib-olla kõige mõjuvam aspekt meie tippkohtumisest oli see, et suhtumine oli väga konstruktiivne ja positiivne ning mõlemad juhid rääkisid väga, näitasid üles täiesti teistsugust stiili, nad olid hoopis spontaansemad, toimus rohkem loomulikku suhtlemist ja vähem lihtsalt paberilt maha lugemist. tundus, et inimesed olid otsekohesemad, kuigi Aasia kontekstis see võib-olla seda ilmtingimata just ei tähenda, aga igal juhul jah, siis see kohtumine tundus olevat spontaansem. ja tundub, et teine pool näitas üles ka tõelist eneseusku, kuid samas ka seda, et nad, et neil on kõik erinevad küsimused kontrolli all. Nende tippkohtumiste puhul päris selline see olukord alati just ei ole. nüüd eesmärkidest ma arvan, et me suutsime seada positiivse tooni järgmisteks kohtumisteks. me kiitsime heaks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegilise plaani, sealhulgas olid ka konkreetsed ettepanekud, näiteks iga-aastane läbivaatusmehhanism ja ma ei hakka teile varjama seda, et läbirääkimised selles küsimuses olid päris keerulised, see spontaansus ja liidrite võime näha üldisemat pilti ei jäänud alati just peale arvestades sealset bürokraatiat ning samuti ärplemist võib-olla mõne koma või punkti ümber, aga lõppkokkuvõttes see tulemus on hea ja selle, see on täiesti piisavaks aluseks selleks, et järgmistel aastatel hakata rääkima juba ambitsioonikamast partnerluslepingust ja me alustasime läbirääkimisi ka kahepoolse investeerimislepingu osas ning arutasime ka mõningatest konfliktsetest küsimustest. leppisime kokku ka selles, et uueks koostöövaldkonna, valdkonnaks oleks kindlasti säästev areng ning samuti inimeste või siis koostöö kodanike tasemel. ja viisa ning rände küsimustes samuti toimus edasiminek, arvestades ka oktoobris toimunud kohtumist, kuid siiski see edasiminek oli pigem pettumust valmistav jutt oli diplomaatilise passi omanike ähm, viisavabadusest. kindlasti on selles valdkonnas vaja veel kõvasti tööd ära teha, kuigi me jätkame endiselt äh, dialoogi selles osas. edasi rääkisime ka põhivabadustest ja inimõigut-, õigustest. härra Van Rompuy äh, tunnustas ka Hiina edasiminekut, muuhulgas näiteks sotsiaalsete õiguste osas, kuid rõhutasime ka seda, et tuleb tagada parem, paremad õigused vähemustele ning samuti tagada ka inimeste ühinemisvabadus. edasi inimõiguste alast dialoogi jätkame me kindlasti ka edaspidi ning mõtleme siis selle üle, kuidas selle dialoogi toimimist parandada. Euroopa Liidu eriesindaja inimõiguste osas härra Lambrinidis käis septembris ka Hiinas kohapeal ja me tahaksime, et see inimõiguste alane dialoog oleks äh, dünaamilisem, mitte lihtsalt selline äh, täiesti kuiv äh, mõtete vahetamine, nii et ma tahaksin, et see asi toimuks siis veidi energilisemalt rääkisime ka siseriiklikest arengutest, samuti majandussuhetest, investeeringutest, kahepoolsest koostööst ja ka ülemaailmsetest küsimustest, näiteks Iraanist, mis oli ju täiesti vältimatu teema, Lõuna-Hiina meri ning ka teised teemad. milline oli siis Hiina sõnum Ida-Hiina mere küsimuses ja territoriaalsetes konfliktsetes, konfliktides, siis nemad väit-, te väitsid, et tegemist on kahepoolsete teemadega, ei ole vaja seda mitmepoolseks ajada. meie loomulikult, meie saime Tokyost siis veidi teistsugust informatsiooni, meie kordasime üle selle, mida me ikka oleme öelnud, nimelt ehk meile läheb korda see, et jääks kestma julgeolek ja heaolu sealses piirkonnas ning et tegelikult need territoriaalküsimused puutuvad ka meisse just arvestades äh, mereteid, mis sealsest piirkonnast läbi lähevad, aga et samas meil ei ole otseselt midagi seal, meil ei ole mingisuguseid nõudeid, nii et lõppkokkuvõttes on vaja ikkagi leida lahendus. ja Hiina ja ASEAN peavad ju läbirääkimisi samuti siin just käitumisjuhise osas. nüüd äh, Agenda kaks tuhat kakskümmend, need läbirääkimised olid pigem keerulised ja tegelikult äh, tegid nad äh, sellekohase avalduse tippkohtumisel ja siis pidime me reede äh, õhtuni välja siin komasid ja punkte ringi tõstma. kokkuleppele me aga jõudsime ja loodetavasti on tegemist siis äh, tasakaalustatud paketiga. tegemist on nii-öelda elusdokumendiga, nagu president Barrosole ikka meeldib öelda, ehk siis me uuendame seda ikka ja jälle ka järgnevate tippkohtumistega ja rääkisime ka rääkisime ka sellest, et võib-olla Euroopa Liit saaks osaleda ASEAN-i tippkohtumisel ja see siis saab toimuda juhul, kui kõik pooled on nõus. lõpuks ütlesime, et jätkame ka koostööd ohutuse osas merel, eriti just piraatluse vastases võitluses ja Aadeni lahes toimub ka meie ühisoperatsioon siis järgmisel aastal. nii et nii palju tahaksin öelda Hiina tippkohtumise kohta. me tahtsime alustada dialoogi ka õigusriigi küsimuses, meil ei õnnestunud seda terminit päriselt välja öelda, kuid seda mainitakse siiski Hiina poole dokumentides. agendas kaks tuhat kakskümmend on meil ka äh, administratiiv ning äh, juriidiliste asjade kategooria all ka see õigusriigi küsimus sees, mis on ju iseenesest väga tähtis. ja edasi kodanikevaheline koostöö, sealhulgas ka viisaküsimustes, haridus, kultuurivaldkonnas ja ka turismivaldkonnas ühtlasi võtsime kohustuse jõuda äh, kokkuleppele geograafiliste märgiste osas, alustada dialoogi innovatsiooni ja koostöö osas ning ühtlasi ka linna planeerimisplatvorm äh, sellel osalevad nii Euroopast kui ka Hiinast mitmed linnapead ning iga-aastane arengudialoog on samuti üks oluline aspekt. kirjutati alla mitmetele erilepingule, näiteks administratiivne kokkulepe äh, autoriõiguse osas ning samuti ka kiri, mis äh, tõestab seda, et hakkame tegema koostööd näiteks muuhulgas põllumajanduse ja toiduohutuse valdkonnas nüüd linnaplaneerimise foorum, ärifoorum, ka seal hõlmati mitmeid eri aspekte ja kuna meil oli, meie strateegilistes suhetes oli kümnes aastapäev, siis see märgiti ka selgesti ära ning seati eesmärgid ka järgmiseks perioodiks. loomulikult on näiteks inimõiguste või muudes aspektides ka lahkhelisid, kuid üldine meelsus oli siiski positiivne ja konstruktiivne. ma loodan, et me suudame need raskused ka ületada meil on siin ka mitmed ühised väljakutsed, muuhulgas säästva arengu osas demograafilised äh, muutused, äh, Hiinas äh, toimub ju tohutu linnastumine, mis kujutab ennast, kujutab endast uskumatut väljakutset ja kindlasti on meie teadmistest, oskustest ka neile abi. nii et nii palju, härra esimees, siis Hiina tippkohtumisest, loomulikult olen valmis vastama detailsemalt teatud küsimustes või siis kuulame ära ka teie kommentaarid, palun! suur tänu, härra Salafranca! suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, härra Sullivan, selle väga huvitava ülevaate eest. ma tahaksin teada, kas te olete andnud hinnangu ka otsustele, mis, mille võttis vastu Hispa-, vabandust, Hiina Kommunistlik Partei, muuhulgas näiteks äh, rahvastikuregistri osas, samuti äh, ümberkasvatuslaagrite osas. ja üks oluline aspekt Hiina uues poliitikas on just nimelt majandusvaldkonnas, nimelt detsentraliseerimine, lausa see, et võib-olla enam ei võeta mitte otsuseid vastu ministeeriumite tasemel, vaid juba alamatel tasemetel, nii et ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate mida te arvate otsustest, mis on eh, teinud uued kommunistliku partei liidrid, nimelt on neil plaanis ju SKT kahekordistada ning SKT inimese kohta samuti kahekordistada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. edasi läbirääkimised Kanadaga. Euroopa Parlamendis on meil ju ka selleteemaline raport me arutame ka raporti teemadel härra Peterlega, mis puudutab just nimelt Jaapanit, meil on siin külas täna ka mõned äh, Ameerika Ühendriikide kongressi liikmed ja selles kontekstis äh, tahaksin viidata probleemidele, mis äh, võivad tekkida just nimelt selle nii-öelda demokraatia klausliga koostöölepingutes ja ma tahaksin teada, mida välisteenistus ning komisjon arvavad sellest ja kuidas on teil plaanis sellest, see lahendada siin on tegemist ju ikkagi pedagoogilise küsimusega, meil on vaja näidata oma liitlastele, oma koostööpartneritele, et tegemist on ju kahepoolse klausliga. kohustused on mõlemapoolsed ja seega tahaksin teada, milline on teie lähenemine sellele lepingus Ameerika Ühendriikidega. tundub, et on välja käidud selline suhteliselt kujuteldamatu või on ikkagi välja käidud selline võib-olla hea lahendus, mis tähendaks, et arvestatakse mõlema poole väärtustega. nii et äh, peaks ikkagi meie liitlastele ütlema, et tegelikult selline demokraatlik klausel ei peaks kuidagi panema ohtu meie ja nende riikide vahelisi läbirääkimisi, sest põhimõtteliselt on tegemist ju täiesti arenenud demokraatlike ja meie väärtusi järgivate riikidega härra Tänak uh,. suur tänu, esimees, väga hea on David sind siin näha. tõesti, tegemist on väga tähtsate strateegiliste kohtumistega ja terve rida küsimusi on mul nende kohta. esiteks Euroopa Liit ja Jaapan ja vabakaubandusleping kuidas see paigutub pikaajalisse strateegiasse, mis puudutab äh, ookeaniülest äh, koostööd? tõesti, seda on pikemaajalisemalt juba mõeldud ja minu arvates võiks meil tõesti olla vabakaubandusela tõesti Põhja-Aafrikast üle Vaikse ookeani kuni siis ka Lõuna-Ameerikani ja siis tegelikult sealt liikudes jälle üles kuni Kanadani ja sealt edasi Jaapanisse. kas komisjon on ka mõelnud äh, millegi selle peale? ja teiseks, äh, mida teie arvate Jaapani majandusest? kas tõesti see ab-, abe uus majandussuund toimib ja millised on suhted Jaapaniga? meil oli siin paar aastat äh, kus äh, me tõesti üritasime üksteisele läheneda, nüüd on äh, jällegi suhted külmenenud ja paar päeva tagasi Hiina tegi avalduse, et nad hakkavad äh, nüüd järelevalvet tõestama teatud saarte üle õhuruumi järelevalvet, see tõesti on murettekitav, ma tean, et ka ameeriklased polnud väga vaimustuses, kas Euroopa Liit on sellele vastata, vastanud, kas Käti Ashton on, Ashton on teinud mingeid avaldusi? ja kas on tõesti mingit vaenulikkuse puhkemist näha selle kahe suure võimu vahel, sest sellel võiksid olla väga suured tagajärjed mitte ainult äh, Kaug-Ida piirkonnale, vaid üleüldiselt kogu maailmale. tuleb tunnistada, et mul on siin ka omad huvid, ma olen Taiwan'i rühma juht ja ka Taiwan äh, on ka osa nendest äh, saartest soovinud endale saada. ja Nad on nüüd tõesti siin teinud päris palju erinevaid territoriaalseid nõudmisi terves Hiina meres. Nad on Vietnami vastu olnud päris karmid. Äh, jah, ärge unustage Vietnamis ka kommunistlik valitsus nii et te mainisite siin ka ASEAN-i, ma tahaksin teada, kuidas te näete ASEAN-i rolli käitumisjuhiste väljatöötamisel. siis veel ka maa Taiwan'i leppe rahu, mõte rahuleppe kohta seal ei ole ka väga palju siiamaani ära tehtud ja veel üks asi, mida tahtsin küsida, see puudutab pigem äh, kodumaiseid küsimusi. Ühendkuningriik on andnud teada, et nad üritavad äh, äh, Schengeniga ühtlustada viisarežiimi. kas seda tehakse vast-, komisjoni abiga või hakatakse seda tegema kahepoolselt äh, Ühendkuningriigi kohapealsete saatkondade vahel, sest praegusel hetkel me kaotame praegu Hiina turiste äh, ja selle küsimusega tuleb tegeleda, sest muidu lihtsalt ähm, äh, meil tuleb selle küsimusega tegeleda, aga kui saadakse Schengeni viisa, siis äh, peaks olema võimalik ka päris lihtsalt tulla Ühendkuningriiki meil on täiesti hääletu esimees, ütleb äh, härra Atkins ja ma räägin tühja tooliga. suur tänu, härra Sullivan, suur tänu, et siia tulite, paar punkti teie ülevaadete kohta, jätkates sealt, mida Charles just ütles, mina oleksin ka tahtnud saada rohkem informatsiooni selle kohta, mis Hiina ja Jaapani suhetes praegu toimub, aga Jaapan kõigepealt. kas te võiksite rääkida sellest, äh, milline, millised on suhted Koreaga, eriti just Põhja-Koreaga, et teiseks, kas seal on räägitud ka tuumaõnnetustest, mis Jaapanis on nüüd olnud ja millised on nende mõjud, äh, mis puudutab Hiinat? kaks nüanssi, mida mina tahaksin tõstatada. esiteks, äh, Hiina täiesti häbiväärne seisukoht äh, Süüria osas ÜRO Julgeolekunõukogus, ma arvan, et sellega tuleks äh, rangekäelisemalt tegeleda. ja mulle tundub, et äh, asi on blokeerunud just sellepärast, et Venemaa ja Hiina lihtsalt ei ole valmis mõistust pähe võtma. ja teiseks, me oleme näinud, kuidas Hiina on siin nüüd liikunud üha rohkem Aafrikasse, eriti mis puudutab kaubandussuhteid ja tundub, et nad tõesti kõige hullemaid Aafrika diktaatoreid toetavad just sellepärast, et neil on äh, fi seal finants- ja kaubandushuvid. kas see ei peaks ka olema midagi, mida me peaks iga kord nendega tõstatama? Nad on, neil on õigus kaubelda, kellega tahavad, täpselt samamoodi nagu meie, meil Euroopa Liidus, kuid on teatud öö, äh, küsimusi mis tõstatuvad, kui siiski teatud valitsuse käitumi-, teatud valitsuste käitumisi me ei saa heaks kiita. suur tänu ja nüüd härra Milen Mann. suur tänu, suur aitäh ka härra O'Sullivanile selle huvitava ülevaate eest, ma tahtsin teile esitada mõned küsimused, aga mõned neist tegelikult esitasid mu kolleegid juba ära tippkohtumised Jaapani ja Hiinaga langesid ju kuupäevade osas peaaegu et kokku. ja kuidas äh, te siis olukorda seal nägite, samal ajal ju äh, tekkisid jällegi need konfliktid äh, saarte territoriaalküsimuste üle. edasi läbirääkimised TTIP-i üle Ameerika Ühendriikidega milline on selles osas olukord ning kolmandaks, millise hinnangu annavad jaapanlased ja hiinlased Euroopas toimuvale just nimelt majandusliidu küsimuses. kas need muutused majandusvaldkonnas Euroopa Liidu sees on kuidagi avaldanud mõju ka Jaapanile ja Hiinale või kas teine pool midagi selle kohta ütles? suur tänu ja härra Scholz viimasena on kõnes kõnelejatega nimekirjas. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka härra Sallivane, Sallivanile selle põhjaliku ülevaate eest. kolm lühikest küsimust. Te mainisite siin energiaklastrite koostööd. kas see on mänginud mingit rolli ja kas te võiksite meile anda informatsiooni selle koh-, kahepoolse koostöö kohta, mõeldes eriti just äh, keskkonna olukorra peale Hiinas, eriti kuna talv on ukse ees. nii et mida see täpselt siis tähendab, äh, see energiaklastrite koostöö? seda ka, ka selles suhtes, kuidas erinevad majanduslikud osapooled äh, seal tegutsevad Äh, kas WTO konverents on ka mingit rolli äh, mänginud, sellepärast et äh, mõlemad riigid on maininud, et nemad on pigem multilaarsed, multilateraalsetest lepingutest huvitatud. nii et kas see küsimus tõstatus ka tippkohtumise ajal? ja kolmas küsimus puudutab NSA-d ja NSA rolli läbirääkimiste ajal. kas sellest räägiti? ja siis üleüldse see julgeteenistuste töökontroll kogu maailmas, nagu näiteks see Saksamaa, Brasiilia algatus ÜRO-s ja see isikuandmete kaitse resolutsioon, mida soovitatakse, et kas te arvate, kas need riigid oleksid valmis ka ühinema sellega? suur tänu, siiski veel üks sõnasoovija meil, härra Severin, palun. suur tänu, härra esimees ja palju õnne selle eest, et teid esimeheks on ülendatud suur tänu ka väga põhjaliku ülevaate eest, lihtsalt üks lühikene küsimus. Hiina pool on üpris muret ja on küsinud meie TTIP püüdluste osas, kas seda küsimust tõstatati ja kui jah, siis milline on teie hinnang? kuidas te hindate neid äh, Hiina kõhklusi ja millise vastuse me võiksime nendele anda? suur tänu! see oli kõik, kes soovisid sõna saada, nii et äh, härra O'Sullivan, teil on sõna jälle. Much, suur tänu, härra esimees, suur tänu saadikutele nende põhjalike küsimuste eest, ma üritan vastata nii hästi kui oskan härra Milan Mon mainis Euroopa majandust, äkki peaks alustama sellest, sest äh, nii presidendid Van Rompuy kui ka Barroso väga palju aega kulutasid just sellele äh, tippkohtumisele, et nad selgitasid majandusolukorda ja nad andsid selge kaine sõnumi, et meil on teatud paranemist, olukord on stabiliseerumas ja on lootust, et äh, et asjad lähevad paremuse poole, ilma et midagi oleks ülehinnatud või alahinnatud neid väljakutsed, mis seisavad meie majanduse ees. mõlemad presidendid äh, ütlesid, et äh, väga ilmselge on ja seda mõlemat oli näha ka, seda oli näha ka mõlemal tippkohtumisel, et enam ei ole näha seda sügavat muretunnet majanduse pärast Euroopas, mis oli olemas aasta või kaks tagasi. nii et tegelikult rahvusvaheline kogukond on saanud aru, et me tõesti oleme väga palju kodutööd ära teinud selleks, et kriisist välja tulla, et me oleme õigel kursil. aga jällegi, me ei peaks siin enesega rahul olema, sest väljakutsed on suured. aga tõesti, vähem rõhutati öö, seda, et meil on vaja nagu kuulda neid kinnitavaid sõnumeid selle kohta, et asjad lähevad paremuse poole oldi nõus üldiselt sellega, et on päris palju ära tehtud, kurss on õige ja võeti vastu raskeid otsuseid, mida oli vaja vastu võtta selleks, et kriisist välja tulla, et Euroopa majandus on praegusel hetkel palju paremas olukorras. härra Salafranco küsimus. reformide kohta ja konverentsi kohta. jah, tõesti mitte midagi nendes riikides pole täpselt nii, nagu kirja pannakse, meil tuleb need dokumendid läbi vaadata, aga tegemist oli väga huvitava järeldusega. sõnum äh, Hiina juhtidelt oli, et tegemist on tõesti täiesti uue sügavapõhjalise reformiga, arvestades inim- õigustega, ühe lapse poliitikaga, ümberkasvatuslaagritega, liberaliseeritakse äh, tingimusi selleks, et inimesed saaksid äh, riigi ühest otsast teise riiki liikuda ja president rääkis tõesti ülevoolavate sõnadega sellest, kuidas äh, maapiirkondadest inimesed saaksid tulla linnapiirkondadesse ja üritatakse tõesti lahendada ka slummide probleemi, vaeste linnapiirkondade probleemi, sarnased probleemid on meil ju ka Ladina-Ameerikas, nii et tõesti tegemist on äh, täiesti uue, uute tuultega Hiinas. mis puudutab majandust, siis üks kõige huvitavamaid küsimusi oli muidugi äh, see, kuidas hakatakse reformima äh, riigi omanduses olevaid ettevõtteid, nii et tõesti, me seedime kõike seda ja me tahaksime näha, millised on tulemused siis tegelikkuses, kui hakatakse neid reforme rakendama. kuid sõnum, mis anti Hiina juhtidelt, oli selge, tegemist on tõsise reformipaketiga, millega soovitakse võidelda teatud probleemide vastu nagu maapiirkondade, linnapiirkondade areng, jätkusuutlik majanduslik areng, ida-lääne lõhe, see, et äh, Hiina idarannik on väga hästi arenenud äh, äh,, lääne osaga mitte nii, nii et tõesti, tegemist on laiapõhjalise paketiga. me kõik võime olla nõus, et tõesti poliitilisi reforme seal väga palju pole ja mingeid tõendeid selle kohta ka pole, nii et ei ole ka mingeid tõendeid selle kohta, et mingit dramaatilist muutust oleks poliitilises olukorras oodata. eks me näe, kuidas äh, tulevikus asjad kujunevad Te küsisite meie lepingute põhiliste klauslite kohta. mul ei ole sellele küsimusele lihtsaid vastuseid, te teate olukorda. meil on tugev mandaat, peame tõesti jääma poliitiliste klauslite juurde oma nõudmistes ja et äh, ükskõik milline poliitiline leping peab olema ka ühenduses kaubanduslepingutega. me teame, miks äh, me seda soovime, meil tuleb tõesti anda väga tugev sõnum, et ükskõik milliseid eh, sektoriaalseid lepinguid me ei sõlmiks, siis tõesti, need on kõik seotud eh, ka poliitiliste tingimustega, et riik peab olema valmis inimõigustest kinni pidama ja samamoodi täitma poliitilisi tingimusi. on täiesti selge ja me peaksime olema siin eh, siirad, et mingi osa naabritest äh, leiab, me, mingi osa meie partneritest leiab, et see on solvav, et me neilt seda nõuame. aga me üritame selgeks teha, et äh, ka meil on samasugune vastutus, kuid nemad leiavad, et selline lähenemine ei ole aktsepteeritav me oleme üritanud neile selgitada, et kui me teeme erandeid, siis on väga raske tõesti meil otsustada, et äh, et mida me tulevikus teeme, et, et kust see piir siis jookseb ja et meil tekib siis ka raskusi teiste partneritega, kuid kui nüüd piiritult aus olla, siis me praegusel hetkel ei ole leidnud mitte mingit teed, kuidas veenda oma partnereid, et tõesti oleks hea mõte nendest klauslitest kinni pidada. me siin proovime erinevaid sõnastuse variante, vaatame, et kas me saaksime kuidagi nii-öelda probleemid äh, Äh, eemaldada sõnastuse kaudu ja Kanada puhul meil tõesti on äh, esimene juhus, kus meil on tõesti väga edukad olnud äh, läbirääkimised nii vabakaubanduslepingu üle kui ka poliitiliste lepingute üle, aga meil ei ole siiski kokkulepet poliitiliste klauslite osas. ja nõukogu võttis ühehäälselt oma otsuse vastu kuid me ei ole praegusel hetkel veel alla andnud, me loodame, et leiame tõesti äh, sõnastuse, millega sellest äh, nõiaringist välja tulla. aga tegemist on raske küsimusega ja selle juurde tuleb tagasi tulla. ülejäänud küsimused, mis tõstatati just kaubanduse kohta. nii Jaapani kui ka Hiina puhul tuleb tunnistada, et TTIP-d ei mainitud äh, mitte kordagi täpselt äh, öeldi, et äh, partnerluslepingud ei ole tegelikult kuidagi vähendanud nende pühendumust meiega vabakaubanduslepingut sõlmida ja vastates nüüd härra Tännokile. ma usun, et me peaksime olema realistlikud. me loodame ja härra Scholz tegelikult tõstatas ka selle küsimuse WTO kohtumise kohta. tundub, et äh, Bali konverentsi järeldused leiavad positiivse vastukaja äh, kõik on nõus, et äh, multilateraalsed lepingud on paremad, kui jõutakse kokkuleppele, kuid praegusel hetkel ei ole WTO tasemel äh, Äh, üles näidatud piisavat tahet, et jõuda kokkuleppele, üleilmsele kokkuleppele. ja teil on õigus, härra Tänok. Vaikse ookeani riigid on kaasatud e TTIP-sse, meil on vabakaubandusleping äh, Mehhikoga, Kanadaga, USA-ga. kõik äh, see hakkab nüüd ühte suurt pilti moodustama ja mingil hetkel tuleb meil minna tagasi Genfi ja vaadata, kuidas seda kõike multilateraalseks muuta, selleks et kõik saaksid sellest võimalikult palju kasu. selline on asjade seis. mis puudutab suhteid sealses piirkonnas, ma arvan, et nad on rasked. seal on terve rida probleeme, väga palju piirikonflikte Äh, siis teatud sellist nii-öelda ajaloolist õiglustunnet ja selle nõudmist. ma arvan, et me võime öelda, et äh, Aasias on meil tõesti piirkond, mis majanduslikult kiiresti areneb, äh, mis teeb ülisuuri edusamme just majanduse osas olles sõltumatu, kuid nende julgeolekustruktuur on väga nõrk ma olen optimistlik ja loodan, et asjad lähevad hästi, kuid tegemist on piirkonnaga, kus pingetega, kui nendega ei tegeleta korralikult, võivad äh, nakatada ka teisi piirkondi. ja nagu Euroopa ajalugu näitab, sellised olukorrad võivad vahel lihtsalt kontrolli alt välja minna nii et äh, siin räägitakse tõesti uuest Aasia julgeolekustrateegiast selleks, et kõik erinevad partnerid üritaksid probleeme lahendada diplomaatiliselt, mitte aga kahepoolsete konfliktide kaudu. pingeid on palju, suhted Korea ja Jaapani vahel ei ole eriti head, suhted Hiina ja Jaapani vahel on ka pingelised ja otse loomulikult on ka pingeid Hiina ning äh, Kagu-Aasia riikide vahel. ASEAN on tõesti väga tähtsaks sambaks äh, ka meie poliitikate puhul ja ASEAN võiks tõesti käitumisjuhised vastu võtta, mis aitaks siis kaasa ka julgeolekustruktuuri äh, tugevdamiseks. Teie, härra Tänak, mainisite ka viisaküsimust. ma ausalt öeldes ei tea, kuidas see praktiliselt hakkab toimima, kuid olen teiega nõus. otse loomulikult äh, kõige parem oleks, kui Iirimaa ja Ühendkuningriik liituksid Schengeniga, siis ma ei peaks iga kord oma passi kaasas kandma. kui ma koju lähen, see on tõesti ainus kord, kui mul üldse oma passi vaja on. ja tõesti oleks väga hea, kui meil oleks ka ühine viisa kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks, aga kui nii kaua, kui seda ei ole, siis teatud andmevahetus riiklike viisade ja Schengeni viisa vahel tõesti oleks teretulnud ja ma arvan, et ka meie partnerid sooviksid seda. Sir Robert, ma arvan, et ma juba mainisin Jaapanit ja Koread, aga nüüd siis tuumaõnnetus. täiesti selge, et Jaapani puhul tõesti kõige suuremad väljakutsed on just energiapoliitikas kahjuks ka just seetõttu nad oma keskpikki CO2 heitmete ähm, eesmärke vähendasid, sest nad ei ole praegusel hetkel veel suutnud välja mõelda, kuidas nad saaksid turvaliselt uuesti ähm, tööle panna vähemalt osa oma tuumajaamadest. me oleme andnud edasi sõnumi, et me saame olukorrast aru, aga me sellegipoolest arvestame Jaapaniga kui oma liitlasega kopp läbirääkimistel ja me ei peaks nüüd seda, selles olukorras lihtsalt Jaapani äh, kohustusi vähendama. Süüria. aruteludes jäi mulle alati tunne, et kui me Hiinaga räägime Süüriast, siis me oleme kõiges ühel nõul, välja arvatud see viimane pisikene osa, et, et kas me peaksime siis midagi tegema. Nad on analüüsiga nõus kuid nende järeldus on, et ei ole mitte mingit võimalust, et välismaailm saaks sekkuda, nad leiavad, et sellel ei ole mõtet, selles osas me kokkuleppele ei jõua ja meil on sellest väga kahju. aga teiselt poolt ma tahaksin toonitada seda Hiina vägagi konstruktiivset suhtumist Iraani läbirääkimistel ja Käti Ashton on ka öelnud, et tõesti Hiina oli väga väärtuslik partner nendel läbirääkimistel, nii et ei oleks vist aus öelda, et üleüldiselt on meil Hiinaga äh, suhete suured probleemid, äh, kas Süüria puhul tõesti kahjuks me ei ole jõudnud kokkuleppele ja me teame, et humanitaarsed tagajärjed on tõesti väga traagilised just sellepärast. Aafrika me leppisime kokku, et meil on arengudialoog selleks, et rääkida arenguküsimustest. Teil on tõesti õigus, lähenemised on erinevad. me peame jääma oma lähenemise juurde, oma väärtuste juurde, inimõiguste kaitsmise juurde. ma, mulle tundub, et osad Aafrika riigid saavad aru, et, et Hiina panus ei ole ka tegelikult päris tasuta lõuna ja eks nüüd aja jooksul Äh, see olukord seal ka tasakaalustab, aga tõesti, Hiina on väga tähtis osapool arenguriikides, eriti just Aafrikas ja me tõesti peaksime ka siis äh, siin äh, käituma võimalikult konstruktiivselt. energiaküsimused, võib-olla ma tõesti olen nüüd juba liiga kaua rääkinud, aga põhimõtteliselt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiapaketis on meil Hiinaga energiadialoog, kus me räägime just üleilmsest energiavarustuskindlusest. me oleme üle vaadanud energiaalase seadusandluse standardid, sõnastused, koostöö just madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate kasutamisele võtuks. me suurendame koostööd ähm, USA Hiina energiakeskuses selleks, et äh, süsinikuemissioone vähendada ja on ka võimalus, et tõstatakse ka tuumaenergia tootmise küsimus selleks, et see oleks äh, turvalisem ja räägitakse siin üleüldisest nii-öelda Euratomi lepingust Hiinaga. ja peale selle on veel ka tugevdatud koostöö energiaseadusandluse osas. nii et tõesti, need on need valdkonnad, mille üle me läbirääkimisi peame see toon, mida me oleksime soovinud äh, kuulda Hiinaga kohtumisel, on see, et tõesti roheline areng turvalises maailmas, aga kahjuks see nii selgelt välja ei tulnud ja kõik, kes Hiinas on käinud, teavad väga hästi, et Pekingis on tõesti väga suured probleemid, just keskkonnaprobleemid. ja mulle tundub, et rahvas hakkab sellest ka aru saama, nad saavad aru, et neil tuleb nende probleemidega tegeleda ja see on tegelikult ka osa äh, kolmandast uuest programmist. aga andmekaitse küsimustest me ei rääkinud. ma loodan, et ma vastasin nüüd võimalikult põhjalikult teie küsimustele. kui ma jätsin midagi välja, unustasin ära või kui soovite veel informatsiooni, siis otse loomulikult olen valmis seda teile veelgi edastama. nelja silma all siis. suur tänu, ütleb härra Prokk nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on arvamuste vahetus Euroopa välisteenistusega. kahjuks Pierre Vimont pool üks teatas, et tema siia täna kahjuks tulla ei saa. nii et mingid kiireloomulised küsimused tulid vist vahele. aga äkki oleme, peaksime hoopis olema õnnelikud, sellepärast et juhtiv ametnik David O'Sullivan võtab enda kanda ka selle ülesande. ja mul on väga hea meel, et ka äh, Leedu esindaja on siia tulnud, nii et äkki teie võiksite nüüd teha alguseks ülevaate. me teame, et on terve rida äh, sätteid, mis me siin parlamendis vastu oleme võtnud, äh, need on Gualtieri raportis äh, ja et need äh, sätteid jagab ka kõrge esindaja. meile valmistab muret see, et siin raportis on tõesti ka päris palju tõdemusi, mis meie arvates on sellised, mille puhul meil ei ole piisavalt auahnust, et neid ka tõesti rakendada. kui me ootame nii kaua, kuni meil on uus parlamendikoosseis, uus komisjoni kolleegium ja uus kõrge esindaja, siis on jällegi kaks aastat möödas. ja teatud valdkondades me tõesti peaksime praegu juba protsessid käima lükkama selleks, et me saaksime sellest ka kasu lõigata. me oleme täiesti teadlikud, et kolme poole aasta jooksul välisteenistuse ülesehitamisel on tõesti väga palju ära tehtud ja klaas on tõesti praegu pooltäis, aga nüüd tuleb veel tõesti palehigis töötada, et ta päris täis saada. nii et tõesti äh, võib-olla oleks hea, kui te nüüd hakkaksite rohkem ka rakendamise peale mõtlema ja me tõesti sooviksime teie poolt näha rohkem auahnust eesmärkide täitmisel. me näeme, et ka need punktid, mida me kritiseerisime, komisjoni ja välisteenistuse suhteid tuleks parandada ka selle kaudu, et kõrge esindaja oleks rohkem, tunneks ennast ka rohkem komisjoni asepresidendina, ehk et komisjonil peaks siis nii-öelda tekkima ka tunne, et nad tõesti vastutavad nende küsimuste eest. ja et tõesti selles valdkonnas tuleb teha koostööd, see on täiesti ilmselge. see on ainus võimalus, nii et me peaksime nii-öelda klastri moodustama, kus meil on kõrge esindaja öö, äh, öö, äh, kaasatud sellesse ja ma arvan, et niimoodi me võiksime rohkem ära kasutada ka sünergiaefekte ja niimoodi hoolitsema selle eest, et äh, need sünergiaefektid, kes siis tõesti rakenduvad, siis on veel terve rida muid küsimusi, nagu näiteks äh, kiirreageerimisüksus äh,, siis veel see, kuidas tõlgendada lepingut äh,, esindaja küsimus, asendaja küsimus, kuidas sellega edasi minna. tundub, et seal on juba praegusel ähm, hetkel juba tõesti panustatud vigadele selleks, et lihtsalt äh, uued valimised korraldada. kuidas siis veel kasutada lepingut selleks, et kaitse tippkohtumist ette valmistada detsembrikuus ehk et äh, mis on see hoob siis, hoob, millega me saaksime siis struktuurireformid äh, käima lükata. ma arvan, et ka sellest tuleb rääkida. Need on kõigest näited selle kohta, mille osas meil on muresid. ja peale selle veel ka küsimus, mis puudutab ka struktureerimist, eriti just personali puhul. ma arvan, et siin ei tohiks liiale minna, aga siiski mul on jäänud mulje, et institutsioonide ametnikud äh, nimetavad sõdurid ja liikmesriigid lihtsalt istuvad käed rüpes. ja liikmesriigid arvavad, et vähemalt kolmkümmend protsenti pea-, äh, nendest ametnikest, äh, kes saadetakse, peaksid tõesti kõik ka kõrgetel ametikohtadel olema. ja tundub, et Äh, see on nüüd kivistunud lähenemine, mistõttu nii-öelda tavatöötajad äh, välisteenistuses on täiesti meeleheitel, sellepärast et äh, nende karjääriredel on väga lühike ja sellised asjad ei ole head, eriti kui need protsessid käivad pikaliselt, need on tõesti kõigest pars pro toto näited, aga need valmistavad mulle muljet. kui ma näen nüüd läbirääk-, kui me vaatame nüüd läbirääkimisi eelarve üle, kolleeg Salafranca võib seda kommenteerida, eriti kui vaatame eelarveid eriesindajatele. ja ma tõesti kogu aeg vaatan suure imestusega, et et miks nad üldse kõik need paberid nõukogus on, et mis on saanud välisteenistuses. komisjonil soovivad äh, liikmesriigid ära võtta naabruspoliitika ja selle pan-, anda siis välisteenistuse kätte, aga samal ajal ise soovivad nad seal nõukogus ikka kõik ära otsustada, nii et ma tõesti ei saa aru, miks seda tehakse. ja kui me mõningate küsimuste puhul ütleme, et eriesindajate seisukoht ja Euroopa Liidu saadikute eh, seisukoht on hoopis teistsugune, siis on see olukord täiesti skisofreeniline nii et need on kõik need küsimused, millega välisteenistusel tuleb tegeleda ja pluss kõik need äh, kuluküsimused, neid ma lihtsalt äh, mainiksin siin poole sõnaga. nii et siin on tõesti terve rida punkte, mina mainisin ainult mõned üksikud nendest, aga nende puhul me tõesti imestame, et miks mitte midagi ei muutu ja ma võin tõesti teile lubada ja ma arvan, et ka järgmine parlamendikoosseis on sellel seisukohal, et kui struktuurides muudatusi ei tehta, siis tegelikult eelarveasjad võivad ka käest libiseda nii tuleviku puhul kui ka üleüldse personali puhul. sest see on vastuolus lepinguga ja vastuolus kõikide kokkulepetega. Need on kohustuslikud eesmärgid ja meie kasutame kõiki poliitilisi meetmeid selleks, et äh, välja tuua kõik need rikkumised. mõned liikmesriigid, mitte küll kõik liikmesriigid, aga teatud liikmesriigid äh, lihtsalt on teatud ainult äh, teatud tippametnike kohtadest huvitatud välisteenistuses. siis see küsimus ka, kuidas luua tõesti seda äh, meeskonnatunnet. kuidas me saame hoolitseda selle eest, et riikidest saadetud äh, ametnikud tõesti otsustavad ka jääda välisteenistusse tööle? aga nad saadetakse praegu riigi poolt sinna ja mingil hetkel peavad nad koju tagasi minema ja see toob endaga kaasa lojaalsuse konflikti. otse loomulikult see, kes äh, Äh, teab, et ta tulevik pole kindel, äh, on ka arg, see on inimlik ja ametnikud on ka inimesed. nii et tõesti, need on otsused, mille peab vastu võtma Euroopa Liit. aga neil ei lubata seda otsust vastu võtta ja kui me nüüd räägime, et kui tuleksid näiteks alamastme ja keskastme ametnikud ja siis nad saaksid siin otsustada, et kas nad jäävad siia kauemaks või lähevad tagasi, kui ma olen korralik ametnik ja siis pean tagasi koduriiki minema, siis ma pigem annaksin tegelikult kõigepealt arengutest teada oma koduriigile ja alles siis võib-olla oma ülemusele. ma kardan, et täpselt nii need asjad on. ja just sellepärast äh, on ka nii tähtis, et midagi ette võetakse. ja just sellepärast me loodame, et välisteenistuse juhtimine saab lahendatud, ma tõesti loodan, et te näidate üles rohkem julgust äh, nende probleemide lahendamisel ja me loodame, et teil õnnestub tõesti rohkem ametnikke meelitada enda ridadesse. ja noh, tegemist on tõesti kõigest raportiga, lugege seda rahulikult, ma tean, et kõrge esindaja ja välisteenistuse äh, ametnikud tõesti töötavad väga hästi, ma olen seda ka mitu korda välja öelnud, näiteks Iraani puhul tõesti, tegemist on suurepärase tulemusega Euroopa Liidult, ärge saage minust valesti aru, ja kõrge esindaja ja tema kaastöötajad, ähm, seekord siis härra Schmidt tõesti väga korralikult tööstasid teid, ma arvan, et te tegelikult kõik töötate väga hästi, aga me tõesti ootame teilt rohkem auahnust. David? Well, with your permission, Chair, perhaps I, I... jah, kui lubate, härra esimees, siis kommenteerin seda paari sõnaga. kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest, suur tänu kogu selle töö eest, mida parlament on teinud selles küsimuses viimase paari aasta jooksul. me hindame seda väga, me oleme saanud teilt suurt toetust, oleme näinud teie pühendumust kohe meie äh, teenistuse loomise esimestest päevadest. tegemist ei olnud lihtsa ülesandega, Käti ülesanne tõesti ei olnud lihtne, ta pidi läbi rääkima. esimesel aastal ta lihtsalt rääkis õiguslikkuse, õigusliku aluse üle selle äh, teenistuse puhul, mis pidi teda toetama ja siis järgnes sellele ülesanne, et me pidime välja töötama teenistuse struktuurid. samal ajal aga ta pidi äh, nagu ta ütles, et ta nii-öelda juhtis lennukit, mõeldes samal ajal, kuidas üldse lennuki mootorid kokku panna ja kuidas sellele lennukile ka tiivad külge saada. nii et kokkuvõttes tõesti väga palju on ära tehtud. ja teie ütlesite ka, et oleme teinud edusamme ja Iraan on just viimane näide selle kohta. Käti esindas ähm, ülevaate nii nagu palutud just enne suvepuhkust härra esimees, te mainisite mitut juhtumit siin selle raporti ilmumise aeg. jah, te võiksite öelda, et oleks võinud see raport tulla natukene varem, sest see jõudis inimeste laudadele just sellel hetkel, kui äh, kõik mõtlesid selle peale, millised institutsionaalsed muutused toimuvad järgmisel aastal parlamendivalimised on ukse ees, uus komisjoni kolleegium tuleb kokku, nii et tõesti tegemist on sellise väga raske hetkega, sest tõesti kõikide mõtted olid mujal, et kas me tõesti hakkame nüüd seda õiguslikku alust muutma enne, kui institutsioonides äh, nii-öelda inimesed vahetuvad või mitte. nii et tõesti, see kõik oleks olnud väga raske just sellel hetkel ja just sellepärast äh, täiesti ilmselgelt me hindasime neid erinevaid ettepanekuid selles valguses ja vaatasime, kuidas seda kõike äh, kõige paremini edasi viia. ma tahaksin tunnustada neid äh, tõesti suuri pingutusi Leedu kui eesistujariigi poolt. meil on toimunud neli väga sügavapõhjalist aruteluvooru Koreperis me oleme tõesti saanud väga palju toetust ka Koreperile, praegusel hetkel nõukogu töötab välja järeldusi, mis äh, suure tõenäosusega võetakse vastu seitsmeteistkümnendal detsembril üldasjade nõukogul. nüüd siin on tõesti segu küsimustest, äh, mida on võimalik teha äh, teenistuses, äh, no kuidas muuta struktuuri, kuidas meie tootlikkust muuta, kui võin seda sõna kasutada. aga siis on meil ka teised küsimused, mis tõesti nõuavad äh, muutusi ja võib-olla tõesti ka äh, selle otsuse muutmist äh,, millega loodi välisteenistus ja võib-olla meil tuleks ka meie äh, finantsmäärust muuta, võib-olla samamoodi ka personali eeskirju nii et äh, see on, siin on, just sellepärast me tegime nii-öelda lühiajalised soovitused ja keskpikaajalised soovitused. mõned soovitustest äh, me soovime delegatsioone tõhusamaks muuta äh, selleks, et tõesti juhised jõuaksid kiiresti delegatsioonide juhtideni, et eelarved vaadatakse üle, et tugevdataks koostööd välisteenistuse ja komisjoni töötajate vahel et paremini hallata delegatsioonide vahendeid, parandada koostööd Euroopa Liidu delegatsioonide ja ka liikmesriikide saatkondade vahel. see on üks tähtsamaid valdkondi, kus meil tõesti tuleb tööd jätkata just selle kohta, et kuidas me jagaksime hooneid, ülesandeid. see kõik on selline keskpikaajaline ülesanne, seda ei ole tõesti võimalik teha paari päevaga mõned küsimused, mida te juba mainisite, härra esimees, eriesindajad see nõuab tõesti eraldi arutelusid, meil oleks vaja rohkem aega selleks, et seda küsimust liikmesriikidega arutada, samamoodi nagu ka töörühmade töö ja nende haldamine. siis on aga terve rida lühiajalisi ettepanekuid. me tõesti vaatame need üle. teised, teine pakett ettepanekuid, need keskpikaajalised äh, soovitused. siin tõesti tuleb ära oodata kõigepealt need institutsioonilised muutused, sellepärast et äh, see võib puudutada näiteks portfellide jagamist äh, komisjonis või üleüldse seda, kuidas äh, uues kolleegiumis tööd jagatakse ja see võib nõuda ka tegelikult teatud õigusloomelisi muudatusi tegelikult on tegemist ka delegeerimise küsimusega, millele ka parlament väga palju tähelepanu pöörab. me tõesti peaksime vaatama, kuidas saada äh, üle nendest kõige suurematest äh, isiku nii-öelda personalipuuduse küsimustest, sest tõesti Käti Ashtonil on nii-öelda kolm erinevat kübarat peas, siis äh, on meil vaja sellist äh, alalist asendajat, kes äh, alati tegeleks ad hoc küsimustega ja tõesti, sellega tuleks edasi minna. nüüd äh, vanemametnike äh, struktuuride muutumine, kogu see nõukogu küsimus ja tõesti, need üle, otsused peab vastu võtma Käti järeltulija. mingisugusel hetkel ma arvasin, et ma olen Pierre Vimont, aga nüüd äh, olen jällegi David O'Sullivan ja võin nüüd tõesti öelda, et Peer ja mina oleme tõesti äh, esindanud mitut inimest korraga. me mõlemad tundsime, et see oli ka õigustatud just algusfaasis, kus väljakutsed kõikidel rinnetel oli väga suured ja väga raske oleks äh, tõesti äh, peasekretäril olnud kõik otsused ainuisikuliselt vastu võtta. me rääkisime sellest ka Kätiga ja saime aru, et tõesti need on sellised küsimused, äh, mis ei satu ohtu ka järgmise ametiperioodi jooksul. ei, ei, see ei ole tegelikult ainus reform, mille me oleks äh, rakendanud. Äh, kahjuks ja tõesti, härra esimees, te tõesti ütlesite, PR tõesti kavatses täna siia tulla, aga see ei olnud mitte Vilniuse tippkohtumine, vaid äh, mõned muud kiireloomulised küsimused, mistõttu tal ei olnud täna võimalik siia tulla. meil toimus tõesti üks äh, vi-, väga raske videokonverents, mistõttu ta ei saanud täna siia tulla, kuigi ta tavaliselt ju käib kogu aeg parlamendi ees aru andmas. jah, tõesti, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika, kriisi ohjamine on väga tähtis ja praegune süsteem tõstatab küsimusi, eriti just toetusmeetmete osas. meil tuleb äh, nii-öelda formaalset vastutust äh, parandada ja meil oleks siin vaja tõesti nõukogul otsus vastu võtta, kuid see ei tähenda, et me ei saaks siin tõesti tööd ja jõudusid ühendada keskpikas perspektiivis, aga detsembrikuine äh, kaitse tippkohtumine kohe kindlasti toob selle kohta ka tulemusi. just sinna me oleme jõudnud praegusel hetkel, härra esimees ma ei usu, et tegemist oleks auahnuse küsimusega ja selle puudumisega. tegemist on lihtsalt sellise eh, pikaajalise dilemmaga, et kas me alustame seda protsessi praegusel hetkel, saades aru, et tõesti väga raske oleks jõuda lõpptulemuseni arvestades, kui vähe aega meil on, enne kui parlamendi ametikoosseis vahetub ja peale selle peame tunnistama ka seda, kui nüüd piiritud aus olla, et tegelikult on meil vaja ka järgmise komisjoni presidendi ja järgmise kõrge esindaja nõu, et äh, neid äh, muutusi ellu viia nii et tõesti, tegemist on sellise sügavapõhjalise dilemmaga. me tahame tõesti siin tõesti suuri asju ära teha, aga me peame mõtlema, et aeg on napp ja võib-olla seetõttu oleks parem praegu mitte midagi teha ja hakata sellega pihta alles siis, kui uued inimesed on paika pandud pärast parlamendivalimisi ja komisjoni kolleegiumi vahetumist. mina isiklikult arvan, aga eks äh, suursaadik võib äh, selgitada, et äh, liikmesriigid praegusel hetkel ei soovi mingit õigusloomelist projekti algatada, vaid pigem soovivad nii-öelda inventuuri teha ja siis pärast parlamendi valimisi hakata selle küsimusega uuesti tegelema siis, kui komisjoni uus kolleegium on paigas. see oli see, mida ma tahtsin öelda välisteenistuse nimel, aga kohe kindlasti suursaadik soovib kohe kindlasti midagi veel kommenteerida Uh, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka sulle, David, selle sissejuhatuse eest. mitmetest põhiküsimustest, millest ma olin ka valmis rääkima, juba äh, räägiti, aga kindlasti saame me asju parandada nõukogu kindlasti pöörab välisteenistusele erilist tähelepanu. meie mõistame läbivaatamise teist poolt nii, et see ilmselt toimub juba järgmise komisjoni ajal ja võib-olla ka juba uue eh, kõrge esindaja all. David kinnitas või selgitas ka, miks see nii on ja nõukogu on nõus sellise loogikaga ehk selline kaheetapiline lähenemine. nii et tõesti, see tegelik läbivaatamine peaks aset leidma ikkagi siis, kui on ka mingisuguseid tõsiseid vajakajäämisi. see töö ei ole lihtne ja selleks läheb ka päris palju aega nüüd äh, veel mõnedest aspektidest, kui me ette valmistasime Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist, siis äh, me sellest juba rääkisime ka Davidiga juba poolteist, kaks aastat tagasi. Nad küsisid meilt, et mida me tahame teha välisteenistuse äh, Äh, läbivaatamismenetlusega, me ütlesime, et kõigepealt peaksime me selle asja ikkagi üles ehitama ja siis hakkama midagi jällegi ümber vaatama. nii et tegemist on tõesti väga noore asutusega ja äh, õigusaktide muutmisega ei ole kindlasti kiire, üsna palju on võimalik ära teha olemasoleva raamistiku sees, näiteks äh, tõhustades juhtivametikohtadel olevate inimeste tööd näiteks institutsioonide ja delegatsioonide vaheline suhtlemine, samuti ühisaruannete esitamine liikmesriikide poolt. ja nüüd menetlusaspektidest, Koreper arutas seda teemat neljas eri osas, esiteks, kuidas välisteenistus toimib, kõigepealt äh, üldised ülesanded ja edasi see, mis toimub Brüsselis, edasi äh, alalised delegatsioonid. David sellest teemast juba rääkis. ta rääkis koostööst liikmesriikidega ja edasi ühisaruannete esitamine. aga sellega tegelikult asi ei piirdu, tuleb äh, lihtsustada ka näiteks finantsjuhtimist, administratiivset külge. sellega tegelikult, äh, seda on juba käsitletud ka olemasolevas finantsmääruses. komisjon pidi leidma viisi, kuidas koormat, mis lasus delegatsioonidel hoopiski vähendada. edasi liikmesriigid ja institutsioonid, teema, mis puudutab neid mõlemaid, on just personali küsimus, sellest räägiti seal samuti. loomulikult täiuslikkust siin ei tasu oodata, aga põhimõtteliselt oleme välisteenistusega rahul. kvoot mille kohaselt vähemasti kolmandik personalist peab peab tulema liikmesriikide siseriiklikest asutustest, on täidetud, kuid siin on ka probleeme. rõhutati seda, et tuleb täpsustada, tuleb säilitada samasugune lähenemine. nii on välisteenistus nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu oma ja see panustab ka Euroopa demokraatlikusse kultuuri, diplomaatilisse kultuuri, vabandust. ja see oli siis see viimane punkt, finants- ja personaliküsimused. edasi ka pikaajalised küsimused, ka nii-öelda pikaajalised soovitused, need on pigem teoreetilist laadi nii et need on lihtsalt äh, teadmiseks. peamiseks punktiks oli see, mille ümber toimusid ka kõige tulisemad arutelud. Äh, nimelt välisesindaja nimetamine liikmesriike rahuldas äh, praegune lahendus, äh, nimelt kui välisesindaja äh, ei ole, kõrge esindaja ei ole kohal, siis on võimalik teda asendada kas komisjoni volinikel või siis ka liikmesriikide ministritel tegelikult see otseselt ei olegi välisteenistuse ega äh, pädevuses, vaid, ega komisjoni pädevuses, vaid pigem komisjoni, vaid liikmesriikide pädevuses. me teame ju ka, millised on parimad tavad konsulaarteenuste osas nii et eks vaatame, kuidas selle siis lahendame, see võib kujuneda just nimelt üheks poliitiliseks küsimuseks. nüüd järgmised sammud. David mainis asendajaid. Nad tegelevad juba nõukogu järeldustega, üheteistkümnendal detsembril äh, läheb see siis Koreperi ja seitsmeteistkümnendal detsembril ilmselt nõukogu need heaks kiidab veel ambitsioonikusest. ilmselt sellist meetodit kasutades äh, säilitame me ambitsioonikuse praegusel tasemel me usume, et isegi pärast Euroopa Parlamendi valimisi ja pärast uue komisjoni ametisse astumist jätkub see samamoodi võib-olla on kasu ka sellest, kui ametisse asub juba uus kõrge esindaja ja temagi annab oma panuse ja siis on võimalik muuta vastavaid õigusakte, näiteks finantsmäärust. jätkuvad endiselt läbirääkimised ka alaliste esindajate küsimuses. meil on igal juhul vaja sellist esimest sisulist kokkulepet edasi töörühmade esimehed, selles osas on liikmesriikidel erinevad seisukohad, nii et on vaja veel täpsemat arutelu. aga eks siis vaatame, millised need kõige sobivamad muudatused siin on. nii et äh, nõukogu järeldused on siis umbes sellised komisjon teeb oma tööd põhiliselt just lühikeses perspektiivis, aga ilmselt peame seda siis kõike jätkama. ja seda ikka selleks, et välisteenistus oleks võimalikult tõhus. võib-olla peame hakkama mõtlema edasi juba järgmiste sammude peale nii et võib-olla siis aastal kaks tuhat viisteist räägime sellest uuesti. igal juhul siis äh, ministrite otsust võib oodata seitsmeteistkümnendal detsembril. Roberto Gualtieri. Roberto Gualtieri, palun. I apologize for. suur aitäh ma vabandan, et ma siia hilja kohale jõudsin, aga ma olin AFCO komisjonis ka, osalesin konverentsil kõnelejana. küllap sissejuhatuses härra Elmar Brok juba tervitas seda, et aruanne, mis avaldati juuli lõpus, kajastab enamikke küsimusi, mida on Euroopa Parlamendis arutatud nii et äh, aga võib-olla minu panusest ka kasu, kui ma siin keskendun kahele peamisele küsimusele. esiteks üldisem märkus, millest rääkis juba tegelikult David O'Sullivan. kuidas luua seos lühiajaliste meetmete ja ambitsioonikamate läbivaatamise eesmärkide vahel. nii et teame ju, et mõne kuu pärast on meil juba uus parlament ja aasta pärast ka uus kõrge esindaja, mina saan täiesti aru, et tegemist on poliitiliselt raske ülesandega. räägin siin nõukogu otsuse läbivaatamisest praegusel hetkel kas meil ei oleks aga võimalik leida siin parem lahendus kui see, et me lükkame selle ülesande lihtsalt järgmise kõrge esindaja kaela? nii et kuidas luua siis side selle vahel, mis on kirjas siin aruandes ja mida juriidiliselt ja konkreetselt on võimalik teha juba järgmise parlamendi ametiajal. minul on ka omapoolne ettepanek, nimelt võiksime üritada juba alustada ettevalmistustööga, mitte öelda, et meil tegeleme ainult lühiajaliste küsimustega ja pikemaajalised küsimused jäävad juba järgmise kõrge esindaja kanda. pärast viieaastast kogemust ilmselt ikkagi ju ka olemasolev äh, välisteenistuse juhtkond mõjutab äh, otsustusprotsessis ka äh, läbivaatamise alaseid küsimusi. see küll ei tähenda veel seda, et on selge, kas otsust muutma hakatakse või mitte, aga ma tahaksin teid julgustada leidma ikkagi järjepidevuse selles protsessis. ja mitte sellepärast, et me tahame, et meie seda ilmtingimata tegema peaksime, kindlasti tegeleb sellega juba järgmine parlament, aga mulle tundub, et nende aastate jooksul olete te teinud tublit tööd ja loomulikult peaksite te üritama võimalikult palju ka mõjutada seda, mis hakkab toimuma edaspidi. nüüd loomulikult on meie ülesandeks ka tuvastada siin äh, negatiivsemad aspektid, kuigi põhimõtteliselt oleme me avaldatud äh, läbivaatusaruandega ikkagi rahul. kui lubate, siis tooksin nendest mõned välja. me oleme nõus sellega, et tuleb suurendada võimalust kõrgel esindajal järgida kõikehõlmavat lähenemist, kuid tundub, et aruande ise ei ole ka järjepidev kõikides aspektides siin räägitakse sellest, kuidas võib juhtuda, et konkreetses valdkonnas ei ole välisteenistus äh, või Euroopa Liidul üldsegi pädev Euroopa välistes küsimustes, nii et ma ei tea nüüd, kas on vaja kaasata just rohkem liikmesriikide institutsioone, ma arvan, et või et kas on vaja tuua välisteenistuse tööle rohkem liikmesriikide esindajaid, pigem oleks vaja kasutada ära juba olemasolevat võimekust me teame, et parlamendi jaoks on tegelikult liiga suure hulga lähetatud ametnike e, aspekt täielikuks probleemiks ja meil on sellekohased andmed ka olemas, nii et me tahaksime seda, et rohkem rõhutataks et oluline on see, et loodaks ikkagi tõeline Euroopa Liidu diplomaatide hulk nüüd äh, küsimus, mis on jällegi meie jaoks problemaatiline ja ka oluline ja siinkohal meie rahul ei ole praeguse olukorraga, meil on selle kohta ka oma muudatus välja käidud, nimelt eriala, eriesindajate eelarvevahendite ülekand- kaitse- ja julgeolekupoliitikasse. enne ju tegelikult välisteenistusel üleüldse mingisugust äh, eelarvet ju ei olnud. siinkohal me tahaksime, et meie arvamustega samuti arvestataks ja lõpetuseks demokraatlik vastutus ja artikli number kolmkümmend kuus täielik kohaldamine. demokraatlikud vastutust puudutavad avaldused. jällegi, me oleme rahul sellega, et siin on selle punktiga arvestatud, kuid samas me usume, et on võimalik teha ära veelgi rohkem. näiteks mis puudutab demokraatliku vastutuse põhimõtte kohandamist välisteenistuse uute ülesannetega. näiteks juba eelnev konsulteerimine parlamendiga, kui valmistatakse ette läbirääkimismandaate. selline süsteem võiks ju tööle hakata ja seda kohe, sest et selle ellurakendamiseks ei ole vaja mingisuguseid muudatusi õigusaktides nii et need on siis minu peamised punktid. tahaksin lõpetada oma sõnavõtu järgmisega, me peaksime siiski välisteenistuse üle uhked olema. kui me vaatame, mis on viimasel ajal toimunud, näiteks Iraani kokkuleppe osas Serbia, Kosovo see, kuidas ajakirjanduses neid küsimusi kajastatakse, ei näita seda, kui olulist rolli on nendes teemades mänginud välisteenistus. ja meie peame näitama, et meie ikkagi teame, et välisteenistuse roll on olnud siinkohal võtmetähtsusega. ja seega me peaksime loomulikult välisteenistuse tegevust analüüsima, kritiseerima ja parandama, aga samas ka ütlema selgelt välja, et välisteenistusest on kujunemas tõelise välispoliitika allikas. suur tänu! Gracias, señor presidente, gracias, señor Sullivan. suur tänu, härra esimees, härra Sullivan, lugupeetud härra suursaadik, tänan teie muljete eest, mina tahan rääkida väga otsekoheselt siin arutelus. tuletaksin meelde, et Euroopa Parlament läbi härra Broki raporti valis selle viisi, et välisteenistus hakkaks toimima komisjoni teenistuste sees nii see ei läinud, samal ajal on aga Euroopa Parlament väga selgesti toetanud välisteenistust juba algusest peale, näiteks finantsraamistiku osas ja eelarve osas me oleme selgesõnaliselt toetanud ka maksekohustusi, me oleme toetanud ka eriesindajaid kui tundub, et siin on probleeme õigusliku alusega ja meie ettepanekud küll edukaks ei osutunud. kontrollikoja aruanne välisteenistuse esimese aasta kohta on olnud positiivne. nii et me ei taha siin ei midagi varjata ega ka näidata välisteenistust liiga positiivsest küljest, aga põhimõtteliselt on ikkagi ju kiiduväärt välisteenistuse tegevus. härra O'Sullivan nõu, palus toetust läbi meie täiskogu siis täiesti mõistlikule meetmele. näiteks äh, Panamast on saanud logistiline ja samuti kaubanduslik platvorm, kuid me ei ole suutnud Panama probleemi veel lahendada. härra Sullivan, te teate väga hästi, me praegu arutame finantsinstrumentide küsimust, näiteks koostöö ja arenguinstrument on äh, ikka veel meie läbirääkimiste laual ja tegelikult on nüüd see küsimus justkui juba ette ära lahendatud, ilma et oleks oodatud ära Euroopa Parlamendi ähm, arvamuse väljaütlemine, nii et härra esimees, Euroopa Liidu delegatsioonid toimivad ju täiesti korralikult. me käisime hiljuti Ameerika Ühendriikides, Washingtonis ning samuti New Yorgis ning delegatsioonide juhid olid seal tõesti täiesti suurepärased. härra Gualtieri viitas aga ka väga sobivalt sellele, et on delegatsioone, kes ei saa aru, et nad esindavad kõiki Euroopa Liidu institutsioone. Euroopa Parlamendi delegatsioon käis hiljuti Andide äh, ühenduse juures ja tegelikult ta rääkis täiesti vastu sellele, mida oli öelnud Euroopa Parlament. nii et peab ikkagi olema selge see, et delegatsioonide juhid käituvad ikkagi ju Euroopa Liidu huvidesse tervikuna ja ei käitu mitte vastuolus aluslepingutega. ma rõõmustan selle üle, et põhimõtteliselt on välisteenistuse töö olnud positiivne, me peame edastama oma tänusõnad tervele välisteenistusele, eriti aga härra O'Sullivanile, sest et tema kanda on olnud ju väga olulised ülesanded, nimelt välisteenistuse töö korraldamine ja ma arvan, et administratiivsest, organisatoorsest vaatenurgast on tema üles, tema töö olnud tõesti väga edukas ja välisteenistuse töö tulemusi näeme me ka tasapisi. kõrge esindaja on täiesti rahuldaval tasemel võtnud arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti, härra Broki ja härra Gualteri äh, soovitusi, aga loomulikult tegemist on siin küsimusega, mille üle ei otsusta mitte ainult kõrge esindaja, vaid ikkagi ka liikmesriigid. nii et nüüd küsimus seisnebki selles, et kas kõik need kogemused, mis siia kokku koondatud on, aitavad ikkagi lühiajaliste otsuste tegemist? härra Ossalivanil on aga samas ka õigus, öeldes, et kui nüüd kiita heaks see välisteenistuse sisemine korraldus, siis peab kõigepealt ootama ära selle, et uued välisteenistuse juhid asuksid oma ametikohtadele ja siis alles hakata seda korraldama. loomulikult lühiajaliselt on samuti võimalik üht koma teist paremaks teha, kahju oleks sellest, kui praegune kõrge esindaja ja tema kõige lähem meeskond ei saaks selles töös osaleda loomulikult on veel erinevaid küsimusi härra esimees nendele ka viitis näiteks, viitas näiteks ametnike tasemed. nii et jah, loomulikult väljaspoolt on vaja inimesi välisteenistusse tuua, kuid samas me ei tohi ju motivatsiooni ära võtta äh, ametnikelt. ja võib-olla saaksid ka Euroopa Parlamendi ametnikud osaleda välisteenistuse töös. lõpetuseks ütleksin veel järgmist minu arvates on oluline ja lausa põhimõttelise tähtsusega see, et Euroopa Parlament on välisteenistuse suhtes täitnud oma kohustusi väga äh, ausalt, me oleme alati toetanud kõrget esindajat, me oleme näidanud üles ka suurt vastutustundlikkust aruannete osas delegatsioonide juhtidele me ei ole kedagi kritiseerinud ja ma arvan, et Euroopa Parlament tuleks ikkagi kaasata otsustusprotsessi. organisatoorsest küljest veel, oluline on tunnustada jõupingutusi, mida on teinud kõrge esindaja, peasekretär ja ka kõik tema teised töötajad, eriti härra O'Sullivan välisteenistusele aluse panimine ja see selle tööle saamine on olnud ju tegelikult üks tõesti imeline samm. loodame, et tasapisi välisteenistus ka oma tööd suudab kinnistada. ja et see ikkagi tagab selle, et meie välispoliitika on tõhusam ning paremini nähtav. suur tänu kolleegidele, mul on ainult lühikene äh, teade. Äh, sain selle Kiievist Vitali Klitschko lennuk peatati kümme meetrit enne maandumispaika aset leidis õnnetus ning üle on, äh, üle on võetud tema veebileht, niisiis siis äh, Äh, impeerium lööb tagasi, impeerium ründab, võiks öelda, Vitali Klitschko äh, lennuk on kinni peetud. Thank you, Chairman. I would like to also jah, aitäh, ma tahaksin tänada teid seisukohtade selgitamise eest, me kindlasti oleme välisteenistuse üle uhked nii Serbia Kosovo küsimuses kui ka esimeste sammude osas juba Iraaniga kokkuleppele jõudmises. mul oleks kaks küsimust, kõigepealt kriisi haldamine äh, see on alati olnud küsimuse all siin terves selles organisatoorses süsteemis, nii et kriisi ennetamine ja kriisi haldamine, kas võib e-, oodata siin mõningaid muutusi, et tagada kõikehõlmav lähenemine? teine küsimus puudutab Iraani paljud parlamendisaadikud on nõudnud avalikult ametlikku esindatust, Euroopa Liidu poolset esindatust Iraanis, nüüd me näeme, et läbirääkimised ju jätkavad, jätkuvad, nii et võib-olla siis näiteks alaline esindaja äh, Iraani, või ühesõnaga, mida teie sellest arvate? Uh, thank you, Mr Chairman. Well, my group um, have always been aitäh! minu fraktsioon on alati olnud äh, väga ettevaatlik äh, selles osas, kas meil on vaja välisteenistust ja milline ta roll on meile tundub, et tõesti neil on selline omamoodi susserdis, neil on oma eelarve, mitte keegi ei saa kontrollida neid ja neil on väga palju valitsuste poolt peale pandud tegevuskavasid ja parlamendi järelevalvet peaaegu ei olegi. on terve rida vastamatu küsimusi, nagu näiteks, et kas neil on seal tõesti vaja asendajad ja täna ei Käti ega ka Per Mo ei tulnud siia, et äh, rääkida meile ka nii-öelda äh, kõrge esindaja asendajatest, äh, siis äh, geograafiline tasakaal ja pigem inimeste oskused, me leiame, et peaks oskustest lähtuma, kui inimesi ametitatakse. ja et kas peaks olema võimalik ka kunagisi poliitikuid ja eksperte, teadlasi Äh, nimetada ametisse, kõik see on jäänud lahtiseks. Äh, siis kogu see topelttöö, mida on tehtud Lääne-Balkaniga, et kellel on viimane sõna sekka öelda, nii et need on kõik vastamata küsimused ja isegi kui ma olin skeptiline, olen nüüd pärast nelja aasta vähem skeptiline tõesti tunnustan teie tööd, ka Käti Ashtoni tööd ajal, mil tõesti väga palju suuri kriise on ka Eurotsoonis endas ja tõesti nii-öelda nullist pihta hakkamine kohe kindlasti on olnud suur töö, kuid olen nõus kolleeg Salafrankaga. on tõesti veel väga palju ajaloolist taaka, eriti mis puudutab struktuuri ja seda ka Panamas ma muide ütlesin seda, kui ma seal visiidil käisin, et tõesti ma ei saa isegi aru, miks oli vaja minna Barbadosele, ma saan aru, et kokteilijuua rannas oli tõesti äh, suureks kiusatuseks, aga olen nõus ka roheliste kolleegiga, et sellised küsimused nagu Pristina, Belgrad, äh, Kosovo läbirääkimised, Genf kaks konverents ja Iraani läbirääkimised on tõesti olnud suurteks edusammudeks äh, paranes Ashtonile ja tõesti nende üle võib välisteenistus olla uhke ma olen teiega sellest rääkinud ja kui ma käisin ka teie kontoris paar aastat tagasi, siis me tõesti sooviksime rohkem näiteid lisandväärtuse kohta, selle kohta, kuidas te säästate maksumaksjate raha, riigieelarvete raha, see, kuidas te kaota-, kasutate koos näiteks hooneid ja isegi Ühendkuningriik teatud riikides teeb seda teiega ja see kõik on endaga lisandväärtust kaasa toonud ja just sellepärast on meil võimalik ka selgitada, miks meil sellist teenistust on vaja, nii et me tõesti peaksime siin nii-öelda korralikult ära jagama oma ülesanded ja võib-olla väikesed riigid võiksid tõesti ka nii-öelda kaasvastutust äh, selgitada, need oleksid suurepärased näited selle kohta valijate jaoks, kuidas tõesti on seda teenistust vaja, muidu ma kardan, et äh, ei saa seda projekti siiski kaitsta sel määral, kui vaja. suur tänu, äh, suursaadikul tuleb lahkuda selleks, et äh, kohtuda oma peaministriga, kes on ka täna siin linnas ja mitte kunagi ei tohi kontrollimatult peaministril lasta mööda linna jalutada, nii et kuulame ära ähm, suursaadiku vastused well,. All... suur tänu kutsumast ja suur tänu võimaluse eest äh, rääkida teile, mida nõukogu ja Koreper teevad, nii et kui soovite, siis ma räägin natukene sellest, kuidas asjad näevad välja nõukogu poolelt. jällegi äh, meie tõesti soovime, et äh, välisteenistust reformitakse, et tema töö vaadatakse üle. tegemist on institutsiooniga, millest on tõesti saanud äh, Euroopa Välispoliitika Keskus, nii nagu härra Gualteri seda ka täiesti õigesti ütles. suuremal osal juhtudest on meil tõesti väga selgelt seotud äh, lühiajalised ja keskpikaajalised äh, eesmärgid. ja nüüd katsun siin tõesti järjekorras vastata kõikidele nendele erinevatele küsimustele. integreeritud lähenemine kriisi ohjamisele, ühisele kaitse- ja julgeolekupoliitikale välisteenistuse raames on tõesti kirjas nii lühiajalistes kui ka pikaajalistes eesmärkides peale selle planeerimistöö selleks, et ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioone toetada, on väga tähtis. siin mainiti ka kõrge esindaja rolli ja komisjoni rolli. ja jällegi, siin on nii lühiajalised kui ka kes pikaajalised eesmärgid. kõrge esindaja komisjoni asepresidendina äh, on tõesti välissuhetes olnud äh, komisjoni arvamusliider, Relex rühma liider, nii et tuleviku jaoks peaks see samamoodi kehtima. väga palju sõltub uuest komisjoni presidendist ja sama kehtib ka järjekindluse kohta selle kohta, et me tugevdame suhteid delegatsioonide vahel. seda kõike mainisin juba, et mida on võimalik praegusel hetkel teha selleks, et administratiivset ja finantskoormust vähendada. ja otse loomulikult kõik see, mida on vaja ära teha selleks, et finantsmäärust muuta. kaks spetsiifilist küsimust riiklike diplomaatide ja ametnike tööle värbamine. nõukogu leiab, et on väga tähtis, et jääks vähemalt see kolmandiku määr paika, kolmandik äh, liikmesriikidest. me oleme sellest tõesti väga palju rääkinud, nii et tõesti on väga tähtis, et äh, meil nii-öelda diplomaatiline korpus jääks selliseks, nagu ta on teiselt poolt me otse loomulikult saame aru, et on vaja ka välisteenistuse töö järjekindlus ja järjepidevus tagada. kolmandik ei ole tegelikult mitte mingi piir, aga suure tõenäosusega üpris lähedal piirile. nii et institutsioonide esindatus tuleks võib-olla üles vaadata ja võib-olla siis tõesti tuleks õiguslikkuse alust selles osas muuta. mis puudutab eriesindajaid, siis tõesti, siin on väga palju sõltunud sellest, kuidas eelarvet on muudetud kõigepealt tuleb meil pidada tõesti korralikke arutelusid äh, nende ülesannete üle. läbirääkimised käivad ja me üritame jõuda tasakaaluka ja tõhusa lahenduseni. ja et nüüd seda kõike kokku võtta, võib-olla ma kordan ennast, aga jah, nõukogu toetab tugevat välisteenistust äh, see on ka põhjus, miks me soovisime seda teenistust luua Euroopa välispoliitika jaoks. Äh, Läheme edasi. proua Durand, ma ei ole küll harjunud ahvetis sõna võtma, aga kuna tänane teema on tõesti väga suure tähtsusega, siis äh, kuigi ma ei ole siin mingi selline tavaline esineja, siis äh, tahaksin ka tervitada välisteenistuse tehtavat äh, tööd. alati, kui ma olen kokku puutunud delegatsioonidega, Euroopa Liidu delegatsioonidega, siis me oleme näinud, et kuidas koostöö toimib seal hästi, liikmesriikide esindajad kõik mängivad sealt oma rolli. nii et töömeetodid on seal tõesti head. tahaksin esitada konkreetse küsimuse selle kohta, mida on võimalik ar-, parandada just konkreetses maailma piirkonnas, nimelt Vahemere piirkonnas. mul on tunne, et seal on terve hulk institutsioone, ühelt poolt Vahemere Liit nii-öelda oma äh, täitevvõimuga, teiselt poolt äh, ka see seadusandlik võim, nii-öelda parlamentaarne assamblee, teiselt poolt ka rakkerühmad Jordaanias, Tuneesias, Egiptuses, on tulnud ka soovitusi valimisvaatlusmissioonidelt. ma tean, et ei saa mulle küll täielikku vastust täna veel anda, aga ma tahaksin teada, kuidas on plaanis kõiki neid eritegureid siis koondada seal Vahemere piirkonnas? nii et kas äh, seda teeb siis äh, teha siis nii-öelda täitevvõimu osas, seadusandliku võimu osas või siis ka nii-öelda segarakkerühmade osas, kus osaleb nii komisjon kui parlament. nii et kas siin on võib-olla mingit sellist topelt, topeltametikohti, mida saaks siis tõhustada? ikkagi lõppkokkuvõttes selleks, et ka Vahemere piirkonnas oleksime me esitatud, esindatud võimalikult tõhusalt, sest et seal oodatakse Euroopa Liidust ju väga palju. Angurakis. suur tänu, härra esimees jah, ma usun, et Euroopa Liidu välispoliitika ning ka välisteenistuse tegevuskava on katastroofilised. E, ma e, nimetaksin üksikasju. kui me räägime Süüria e, sõjast, kui me räägime relva ekspordist sellesse riiki, Põhja-Aafrikas toimuvast, Ida-Euroopa naabritega seonduvatest küsimustest. järjest rohkem riike ei ole huvitatud erilistest suhetest Euroopa Liiduga. me näeme, kuidas meie poliitika mõjub. sellest rääkis juba ka härra Salafranca, ka härra Barroso on rääkinud sellest, et Euroopa Liidu poli-, välispoliitika on Euroopa Liidu huvides ning mitte rahvaste huvides mitte stabiilsuse huvides, mitte rahu tagamise huvides ning äh, eilses äh, Spiegelis ilmus artikkel Iraaniga sõlmitud leppe kohta. juba hõõrub Saksamaa tööstuskäsi, juba nad rõõmustavad ekspordivõimaluste üle äh, Iraani pärast lepingu sõlmimist. ma ei tahaks äh, teie aega palju kulutada, kuid on oluline, et meie tänane arutelu äh, aset leidis. oluline on see, et me äh, pööraksime tähelepanu liikmesriikidele, inimeste huvidele. meil on vaja Äh, arvestada ka sellega, et olulisi otsuseid tehakse alles pärast Euroopa valimisi, need otsused ei saa olema meeldivad otsused äh, ning äh, seetõttu ei taheta neid otsuseid teha enne valimisi, seetõttu mul on küsimus teile, täna te rääkisite sellest, et Saksamaa parlamendis räägitakse Euroopa Liidu tegevusest Liibüas ning äh, esitati ka vastav taotlus. kaheksateistkümnendal aprillil äh, esitas välisteenistus vastava no, teksti. see puudutab tegevust äh, Liibanoni piiril, tegemist oli salajase dokumendiga. miks see dokument on salajane? see dokument puudutab piirivalvet Äh, ning veel üks küsimus, see puudutab teksti, äh, välisteenistuse teksti üheksateistkümnendast novembrist samal teemal. Äh, siin on kõne all sõjalised meetmed Liibüa põgenike vastu, teistesse riikidesse tulevate põgenike vastu, mille alusel välisteenistus neid äh, teemasid militariseerib. mul on tõepoolest suur mure selle pärast. Euroopa Liit muutub järjest rohkem sõjaliseks liiduks. Ähm, meil on äh, ka vastavat informatsiooni ning me käsitleme seda ka kaitsekohtumisel, kaitsekohtumisel detsembris Well, thank you, thank you very much, Chair, and thank you to... suur tänu, suur tänu esimees, suur tänu ka kõikidele kolleegidele. vabandust, kas te soovisite? ei, ei, ei ma sooviksin veel kord korrata seda, et me teame väga hästi, kui tugevat toetust me saime parlamendilt kui me oma tööd nullist alustasime, härra Salafranca mainis siin tõesti nii administratiivset poolt kui ka eelarve poolt, aga Käti on väga hinnanud ka seda poliitilist toetust, mida me oleme saanud ja me oleme tõesti väga tänulikud selle üle. jah, tõesti, vanemametnikud on alati meie kohtumistel kohal, me anname informatsiooni, me hoolitseme selle eest, et parlament oleks tõesti informeeritud ja teaks täpselt, kuidas meie teenistus töötab suur tänu ka kommentaaride eest, mis tehti meie edusammude kohta. ma tõesti arvan, et kõik on töötanud palehigis ja see ülesanne ei olnud lihtne. meie inimesed on tõesti väga palju töötanud ja me oleme neile väga suuri ülesandeid peale pandnud, oli muutuste aeg, liiguti ühest institutsioonist teise, inimesed polnud üldse kindel, mis saab nende karjääridest. meil tulid ajutised äh, töötajad liikmesriikidest ja tegelikult on kõik selle olukorraga väga hästi hakkama saanud, nii et tõesti, personal on tõesti andnud kõik endast olenema viimastel aastatel ja mitte keegi äh, pole rohkem töötanud kui Käti ise tegelikult, äh, see on täiesti ilmselge ja ma tõesti loodan, et Käti tunneb, et äh, see et toetus temal oli korralik, aga tegelikult tema poliitiline kogemus, tema poliitiline tunnetus oli see, mis aitas meil jõuda selle tulemuseni kuid see peaks varjutama seda, mis tegelikult igapäevaselt toimub, kogu see meie suhete haldamine ülejäänud maailmaga, poliitilised suhted riikidega, siis ka selline järjepideva lähenemise leidmine. ma tegelikult ei saanud väga täpselt aru, kui te rääkisite meie tööst, et te oleksite meie tööst rääkinud, et te pigem nagu keskendusite sellele sõjalisele poolele ja mulle tõesti tundus, et te kõik keskendusite sellele sõjalisele poolele ja tõesti, tõesti, tõsi on see, et me üritame tõesti erinevad otsad kokku tuua, kõik need erinevad pooled, mis mängivad suurt rolli poliitilistes kriisides. kriisi ennetamine äh,, ja tõesti, seal on teatud asju, meil on vaja teatud sõjalisi meetmeid, mida on vaja selleks, et oma eesmärke saavutada, isegi humanitaarabi andmiseks on vahel vaja sõjalisi meetmeid. ja kui te küsite, et miks meil on sõjalised dokumendid piirivalve kohta, sest tegemist on tundliku küsimusega. tegemist on tundlike küsimustega ja mängul on inimeste elud meil on seitse tuhat inimest kogu maailmas erinevatel sõjalistel ja tsiviiloperatsioonidel. inimesed on tõesti esirinnas selleks, et saavutada meie ülimat eesmärki, rahu ja stabiilsust. tegemist on tegelikult väga inimliku väärtusega ja meie teenistus tõesti üritab anda võimalikult palju toetust selle eesmärgi saavutamiseks ma olen näinud, et nüüd selle uue teenistusega ja selle toimimisega on meil olnud võimalik kõik need erinevad elemendid kokku tuua, mida saab olid kasutada. komisjoni töö, näiteks kriisiennetus, humanitaarabi, sõjaline toetus, kui vaja, siis ka sõjaline sekkumine selleks, et äh, aidata stabiliseerida teatud režiime, siis näiteks teatud poliitikate suunamine, nagu näiteks Malis ja siis ka need pikaajalised eesmärgid äh, näiteks arenguabi osas. tõesti, Euroopa Liidul on tõesti päris korralik lugu rääkida sellest, kuidas erinevates olukordades hakkama saada. jah, tõesti, Süüria väljatoomine ühes vald-, ühe valdkonnana, kus me tõesti ei ole suutnud humanitaarkatastroofi ära hoida, see on küll tõsi, aga ma arvan, et probleem ei ole mitte selles, et meie oleks olnud võimetud midagi äh, tegema, vaid olid lihtsalt teised ähm, tõkked, mis ei sõltu meiest. nii et tõesti, meil on selline oma kurss, me oleme seda hakanud välja töötama, me oleme alles lapsekingades, selle potentsiaal on väga suur, me tõesti üritame äh, selle kaudu kaitsta enda rolli kui äh, stabiilsuse eest hoolitsejat siis eh, koostöö liikmesriikidega, härra Tänok. tõesti, ma arvan, et me tegelikult võime juba välja tuua neid eh, säästusid, mida me oleme teinud, näiteks Jeemenis on meil väga suurepäraselt see asi korraldatud Hispaania ametivõimudega. me oleme tõesti teatud eh, diplomaatilist esindatut vähendanud, näiteks kui saatkond pannakse kinni ja kui nad soovivad siiski Hispaanias diplomaadi jätta kohale, siis ta jääb meie äh, alluvusse, ta teeb seda mm, äh, meie ruumides ja näiteks Jeemeni puhul on niimoodi olnud võimalik äh, pool miljonit eurot kokku hoida, nii et ma leian, et tõesti siin on väga palju erinevaid koostöövõimalusi ja ma tõesti võitlen selle eest. Ähm, jah, tõesti, see on raske, sellepärast et tuleb täpselt vaadata, kes töötab millises hoones, millised on lahtiolekuajad ja nii edasi. aga me pingutame ja ma olen veendunud, et viiekümne aasta pärast on näha, et me palju rohkem jagame hooneid Äh, näiteks siis, kui tulevad äh, suursaadikud äh, kuhugi pealinna, siis neil on kodu, neil on kontor, kuhu nad saavad minna, meie ähm, inimesed saavad neile anda informatsiooni olude kohta. ja ma tõesti olen veendunud, et mingil hetkel tekib ka selline Äh, nõuandefunktsioon, jah, tõesti, see ei ole selline lihtne ülesanne, meil ei ole väga palju inimesi välisteenistuses, kes on sellega varem tegelenud või kes oskaksid, aga ma olen veendunud, et niimoodi nii, nii-öelda Euroopa majana on meil tõesti võimalik neid ühen-, need erinevad jõud omavahel ühendada ja niimoodi ka ähm, väärtust suurendada kodanike jaoks. ja kui me paneme näiteks ukse peale äh, sildi, et äh, siin on äh, Äh, võimalik saada abi Euroopa kodanikele, kui keegi koputab sellele uksele, siis me peame hoolitsema selle eest, et seal on ka inimene, kes tõesti oskab nõu anda, sellepärast et kui meil lihtsalt on mingi ruum äh,, aga ajusid taga pole, siis see oleks ka väga halb. mina ei tea, millal meil on teenistuses kohtumised, et äh, kas tegemist on näiteks seal äh, äh nüüd mingite siseriiklike ametnikega või äh, Äh, siis äh, tähtajalise töölepinguga inimestega ja vahel tööpõhjustel ma seda tean, aga ma lihtsalt tegelikult näen seda, et seal on pühendatud inimesed, pühendunud inimesed, äh, liikmesriigid on nad sinna saatnud või on siis tegemist tõesti Euroopa Liidu ametnikega. ma tegelikult tavaliselt ei mäleta tihti, et mida nad varem tegid, et kas nad olid nõukogu sekretäriaadis tööl. ma ei usu, et see on tähtis ja ma arvan, et oleks viga eeldada, et need kolleegid, kes tulevad äh, riikide välisministeeriumitest, on vähem pühendunud Euroopa kursile. ma arvan, et nad lihtsalt toovad kaasa väga palju kogemusi ja oskusi, mida meil alati ei ole endal teenistuses ja tõesti olen nõus teiega, härra Gualtieri, tõesti ideaalolukorras näiteks üleilmsete poliitikate puhul või sisepoliitikate välisdimensiooni puhul oleks väga hea, kui meil tõesti oleksid eksperdid majas kohal, aga kui me räägime energia, veepoliitikast või ka liikuvusest ning rändest, siis tegemist on väga spetsiaalsete valdkondadega, ei ole nii, et leida mingi ametnik, kellele öelda, et kuule, saada mulle mingi dokument, vaid tõesti väga palju mängivad siin rolli kogemused ja liikmesriikidel tihti on need kogemused olemas. jah, otse loomulikult me teeme väga tihedalt koostööd komisjoniga ja see sünergiaefektide ärakasutamine, et mida teeb välisteenistus ja kogu see üleüldine välismõõde välispoliitikas on midagi, mille puhul me võiksime tõesti edasi minna. ma leian, et koostöö komisjoniga on tõesti päris hea, meil on erimeelsusi ja need tulevad äh, ikka ja jälle välja, aga ma olen veendunud, et me tegelikult muutume param-, paremaks ja me tõesti anname ka siseküsimustele nii-öelda oma templi peale. sisemine organisatsioon. ei ole mitte mingit sellist ajahetke, kus saaks öelda, et nii, et nüüd on meil suurepärane struktuur. ma olen siin Euroopa avalikus halduses näinud, et selline struktuuri ülesehitamine on tõesti jätkuv protsess, tuleb kogu aeg oma menetlused, struktuurid, ülesanded üle vaadata selleks, et äh, säilitada teovõime. ja seetõttu ka välisteenistuse reform on selline jätkuv reform, pidev reform ja nüüd äh, need arutelud siin lühiajaliste, pikaajaliste eesmärkide üle. jah, härra Kvalteeri, tõesti, tegemist on poliitiliste valikutega. kuid üks küsimus on siiski tegelikult äh, austamaks äh, valimiste tuli, tulemusi, uut komisjoni presidenti, uut kõrget esindajat. selle austuse pärast tuleks ka täpselt mõelda, et milliseid sõnumeid te välja saadate. panin kirja, mis te ütlesite ja teiega tõesti arvestatakse teenistuses, aga tõesti, meil tuleb see tasakaal leida. et meil on selged ülesanded, millega tuleks tegeleda, kuid samas peaks jätma ka piisavalt mänguruumi järgmisele komisjoni presidendile. ja muide, teie nüüd uuesti valitud parlamendile saate ka ju neid küsimusi määrata. samamoodi tuleb jätta mänguruumi ka uuele kõrgele esindajale, ka temaga tuleb teil dialoog maha pidada, nii et tõesti, millised on nende tegevuskavad, sellest sõltub ka kõik ja tõesti, see tasakaal tuleb kuidagi saavutada. praegusel hetkel meil ei ole kõiki vastuseid, on täiesti selge, et süsteemi tulevad sisse uued poliitilised tegijad ja neil peab ka olema võimalus siis oma arvamust avaldada. ma vabandan, kui ma äh, küsimus, mis puudutab äh, delegatsioonide küsimust. ma loodan, et parlament tunneb, et nad on saanud äh, tõesti head teenust meie käest, me oleme tõesti delegatsioonide visiite korraldanud ja üritanud kõike võimalikult sujuvalt teha. võrgustike küsimus, et kas me peaksime Panamas avama või siis Iraanis esinduse avama, need on tõesti komplekssed küsimused, aga tõesti siin jällegi ka ressursid mängivad suurt rolli ja teatud valikuid tuleb teha. ja ma olen õppinud, et ei piisa lihtsalt sellest, et ütled, et paneme selle delegatsiooni siin kinni ja avame teise seal. sellepärast, et kui ühes kohas delegatsioon kinni panna, siis see võib palju rohkem maksma minna, kui alguses arvad, sellepärast et koondamistasusid ja kõike muud tuleb maksta veel mitu aastat takkaotsa aga tõesti, tegemist on aruteludega, mis tuleb maha pidada. ma isiklikult leian, et on väga tähtis, et need toimuvad, meil on tõesti tegelikult äh, kogu maailmas suuruselt kuues diplomaatiline võrgustik, nii et tõesti, tegemist on väga suure võrgustikuga, see tegelikult on nii-öelda meie teenistuse kaljuks, äh, mis meid pinnal hoiab aga kuulates nüüd neid äh, soovitusi, et kas me peaksime delegatsioone avama veel teistes maailma osades, see on tõesti küsimus, mille üle tasub järele mõelda. ma lõpetan nüüd vastamise kindlasti jäid mõned küsimused äh, vastamata, aga ma ei tahaks siin äh, aega liiga palju kasutada. suur tänu kõikidele saadikutele teie panuse eest. me tõesti hindame oma erilist suhet selle komisjoniga suur tänu ka toetuse eest, mida te olete meile andnud. ma leian, et Käti juhtimisel oleme me välja töötanud korralikult toimiva organisatsiooni, mis on võimeline e, Euroopa Liidu poliitilisi ambitsioone teenima. ma loodan, et see on tõesti ka pärand, mille me anname edasi ja mis jääb jätkuma, aga see tegelikult on ka näide selle kohta, kuidas on võimalik asju arendada ja kuidas seda ka tulevikus edasi teha ja tõesti, selle teenistuse potentsiaal on üüratult suur tuleviku jaoks ja ma tõesti loodan, et meil on ka piisavalt poliitilist ja administratiivset ähm, arenguruumi, sest tegelikult kahekümne esimesel sajandil ei ole midagi nii tähtsat äh, kui just seesama roll, mida Euroopa Liit mängib äh, kogu maailmas välispoliitikas ja ma loodan, et meie saame oma panust sellele jätkuvalt anda. Roberto. Roberto. I think I have not much to add, it was ma arvan, et siin ei ole väga palju enam vaja lisada, oli väga huvitav arutelu. on väga tähtis, et me oleme paljudes äh, küsimustes ühisel seisukohal. ma olen ka täiesti nõus selles osas, et need äh, lühiajalised, kes pikaajalised eesmärgid ja nüüd see vana ja uus kolleegium ja parlamendi koosseis. jah, tõesti tähtis on see, et säiliks järjepidevus ja et äh, neid kogemusi tõesti nii-öelda kogutakse, et ei tule hakata jälle uuesti nullist pihta, kui on toimunud valimised. ma arvan, et selle kallal saab tööd teha ja niimoodi leida parandusi mina isiklikult leidsin, et see arutelu huvitav ja tõesti olen olnud ka peava, olen ka peavaatleja Kosovos ja see on tõesti väga huvitav kogemus. ma olen tõesti nautinud äh, seda, mida teenistus on mulle pakkunud. aga küsimus ei ole mitte selles, et pühendumuse tase oleks erinev, vaid küsimus on selles, kuidas tagada järjekindlus, kuidas luua järjepidevust. ja tihti me kaotame ressursse just sellepärast, et me ei julgusta inimesi nii-öelda koostööd tegema, nii et selle kallal saaks veel tööd teha. ma arvan, et rohkem midagi väga lisada ei ole ja ma ei tea, kas teie soovite veel midagi öelda Will... suur tänu, me jätkame oma tööd, analüüsime arutelusid äh, ja vaatame, millised on meie järgmised sammud. Need tulevad kindlasti, võite olla kindlad. loodame, et meil on võimalik neid arutelusid veel ka selle ametiperioodi jooksul edasi viia. suur tänu, David! see oli suurepärane, et sa terve pärastlõuna veetsid meiega Euroopa Parlamendis oli väga tore, nagu alati, ütleb härra Sullivan. Willst du die begrüßen? Die kommen jetzt herum. So we will start immediately with the Americans. ja alustame siis ka kohe ameeriklastega So, ladies and gentlemen, please take your seat. We come to point 16 of our agenda. nii, me oleme jõudnud nüüd meie päevakorrapunkti number kuusteist juurde, tegemist on arvamus, äh, arvamuste vahetusega USA Kongressi Euroopa asjade allkomisjoni esimehe senaator Christopher Murphy'ga ja tema juhitud delegatsiooniga ja meil on siin ka kongressi liige Mario Diaz-Balart. tema on muuhulgas äh, maksete komisjoni liige ja edasi ka kongressi liige Gregory V. Meeks. tegemist on väga asjakohase visiidiga, eriti kuna tegemist on nii kõrgetasemelise äh, visiidiga. meie oleme rääkinud viimastel nädalatel luureandmete küsimusest, luureandmetest, mida kogus USA riiklik luureagentuur ning ka Euroopa Liidu liikmesriikide luureagentuurid me tahaksime, et transatlantilised suhted stabiliseeruks, meil on seda koostööd väga vaja, see on ka meie majanduslikes ja välispoliitilistes huvides. muuhulgas näiteks äh, on see oluline sellepärast, et meie läbirääkimised TTIP osas osutuksid ikkagi edukaks nii et loodetavasti küsimused täna siis lahendatakse kolm eri punkti on küsimuse all. kõigepealt luureagentuuride vaheline koostöö terrorismivastase võitluse nimel, loomulikult see on oluline teema. teiseks, kuidas saaks selle koostöö suunata ikkagi täpselt selle õigele eesmärgile ja mitte luurata teiste järel. kolmandaks kuidas me saame kaitsta oma kodanike eraelu puutumatust, see puutub andmekaitsesse, andmekaitse kokkuleppesse, millest proua Reding eelmisel nädalal rääkis ka Washingtonis Safe Harbori kokkulepe, juriidiline koostöö. mina käisin Ahveti delegatsiooniga Washingtonis paar-kolm nädalat tagasi ja minu muljed olid järgmised. nimelt arutelu Ühendriikides selle teema ümber ka käib ja senati ja kongressi liikmed teavad, et see pakub meile väga suurt huvi ja öeldakse, et all the difference to other systems et Venemaa ja Hiinaga on asjad ikkagi teistsugused, sellepärast et Ameerika Ühendriikides teatavasti õigusriik ju toimib. parlamendid siin ja sealpool Atlandi ookeani peavad te-, tegema koostööd selleks, et tagada õige tasakaal julgeoleku ning eraelu puutumatuse vahel. parlamentide eesmärgiks on see ikka ja alati. ja kuigi teie olete meie liitlased, ei tähenda seda, et me täna nüüd kõikidest detailidest ega ühel nõul oleksime, aga me saame rääkida vähemasti selle tasakaalu leidmisest sest muidu võib juhtuda, et äh, toppama jäävad asjad ka teiste teemade ümber, näiteks TTIP osas. suur aitäh meid külastamast. ja suur aitäh, et olete valmis seda küsimust arutama meiega täna õhtul ja terve päeva homme. see, seda arutate siis nii õigusküsimuste ekspertidega kui ka meiega andmekaitse teema peab saama lahendatud enne kevadet. sest et me ei tohi sellesse segada TTIP viimaste läbirääkimiste vooru. nii et suur aitäh, et te siis panustate ka sellesse, et me selle lahendusega leiaksime. kõigepealt on sõna senaator Chris Murphy'l suur aitäh, härra esimees, suur aitäh komisjoni liikmetele, et andsite meile võimaluse siin täna õhtul teiega mõtteid vahetada transatlantiliste suhete tuleviku üle. meie esindame tegelikult tõesti täiesti unikaalset delegatsiooni, kes reisib sel nädalal Euroopas täna ja homme oleme me Brüsselis, enne käisime Berliinis ja pöördume siis tänupühaks tagasi koju. me oleme unikaalsed sellepärast, et tegemist on väga väikse delegatsiooniga, kuna tegemist on ähm, ju meil pühade nädalaga, aga me esindame mõlemat, nii alam- kui ülemkoda ning ühtlasi ka nii demokraate kui ka vabariiklasi. meil on ka vastavad ametikohad, mina olen Euroopa asjade allkomitee liige, vabandust, juht ja ka teised delegatsiooni liikmed tunnevad väga hästi nii transatlantilisi suhteid kui ka Euroopa asju. nii et me kõik väga me oleme kõik väga toetanud transatlantilisi suhteid. ja me oleme täna tulnud siia selleks, et näidata, et meie oleme vaid see jäämäe tipp väga suure hulga senaatorite ja kongressi liikmete seas, kes on valmis tegema seda, mida vaja on teha, et taastada usaldus, mis on ajalooliselt iseloomustanud meievahelisi suhteid paar nädalat tagasi käis ka teie komisjoni delegatsioon ja komisjoni esimees Washingtonis ja meie arvates oli oluline, et ka meie tuleksime siia teie juurde, et näidata, et tegemist on ikkagi Atlandi-üleste suhete näol oluliste suhetega, nii et me mitte ainult ei räägi, vaid ikkagi ka tegutseme eraelu puutumatuse teemaline arutelu, mis siin käinud on ning ka luureandmete kogumise arutelu ei ole meile midagi teadmata ega tundmata, meil, see on, käib ka Ameerika Ühendriikides, meil on ühised väärtused, me peame kaitsma oma kodanike igasuguse kahju eest ja sellepärast ongi alati ka luureagentuurid eksisteerinud nii siin kui sealpool Atlandi äh, ookeani ja luureagentuurid on teinud äh, alati ka koostööd, samal ajal me hindame väga ka, ka eraelu puutumatust ja me ei toeta seda, et äh, luureagentuurid tungivad inimeste eraellu. nüüd küsimus on selles, kuidas äh, tagada tasakaal. see avaldatud info ei šokeerinud mitte ainult eurooplasi, vaid ka ameeriklasi senatis küll, senati liikmed küll kontrollivad luureagentuuri tööd, kuid seda teeb vaid käputäis senaatoreid ja info meie kõigini enamasti ei jõua. viimaste kuude, viimastel kuudel avaldatud infot jõuab nüüd meieni järjest rohkem infot selle kohta, et tegelikult meie luuresüsteem on paisunud liiga suureks. meie kodanikud tahavad uusi tagatisi ja kuigi me tingimata ei saa alati tagada, et üks konkreetne ettepanek kujuneb ka seaduseks, siis ju ka Sensen Brenner on varem rääkinud omapoolsest ettepanekust, siis võime teile ikkagi väita seda, et mingisugused muudatused aset leiavad. Ameerika Ühendriikide president võtab muutusi samuti väga tõsiselt. ta on öelnud, et see teema tuleb ka uuesti läbi vaadata, kuigi paljudele ju tundub see lihtsalt sellise äh, Äh, mänguna, siis tegelikult on tal plaanis ikkagi päriselt midagi ära teha. puudutagu see siis Afganistani või ka luureandmete kasutamist sõjalistel eesmärkidel, ta on teinud tõesti põhilisi, põhimõttelisi muudatusettepanekuid. ja veel ka meie arvates võiks edasiminek toimuda ka kahepoolsetes suhetes Euroopa Liiduga. me oleme täna kohtunud paljude parlamendisaadikutega ja ka komisjoni esindajatega. eraelu puutumatus ja andmekaitse laiemalt äh, näitavad seda, et meil on vaja ka suuremat õigusaktide vahelist kokkulangevust siin ja Ameerika Ühendriikides. nii et peamiseks on see, et meil on vaja taastada usaldus kuid peamiselt tahtsime täna tuua siia, tulla siia selleks, et näidata, et meie oleme pühendunud Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide vahelistele suhetele pikas plaanis ja selline tänane mõttevahetus kindlasti sellele ka kaasa aitab ja see aitab meil leida uue tee edasi. nüüd härra esimees, kui lubate, siis ma annaksin sõna nüüd juba kongressi esindajatele. Thank you very much uh,, Mr Chairman, I will try not to read suur aitäh, härra esimees, ma üritan mitte üle korrata seda, mida ütles juba meie delegatsiooni juht, aga siiski on mul vaja midagi üle korrata. nimelt me oleme tõesti täielikult pühendunud äh, Ameerika Euroopa Liidu vahelistele suhetele, mul ei ole vaja parlamendisaadikutele ju rääkida seda, et demokraatia on täis väljakutseid ja demokraatlikud režiimid on kõik ebatäiuslikud meil on ka varem olnud siin väikeseid kokkupõrkeid ja ilmselt ei jää needki kokkupõrged siin viimasteks. nii meie kui teie teame väga hästi, et parim tagatis, rääkigem me siin siis julgeoleku või vabaduse, demokraatiad, inimõiguste või õigusriigi tagamisest, see tagatis peitub just nimelt Atlandi-ülestes suhetes nagu härra senaator just ka ütles. arutelud on siin täpselt samasugused nagu Ameerika Ühendriikides või vähemasti kongressis. hoolimata sellest, et demokraatia on ebatäiuslik, olen ma veendunud ka selles, et presidendi kavatsused on tõsised ja olgem ausad, kui need kavatsused ei peaks osutuma tõsisteks, kuigi ma usun, et nad seda on, siis avaldatakse väga suurt survet presidendile ja seda mõlema partei poolt ja seda mõlemas kojas. tegemist on teemaga, mida me võtame väga tõsiselt. erinevad võimuorganid võtavad seda väga tõsiselt, kongress samuti. milline on aga meie visiidi eesmärk. me tahame üle korrata veel kord seda, kui tähtsad on meie jaoks suhted Euroopa Liiduga ja üle korrata ka seda, et just nimelt inimõiguste tagamise, demokraatia tagamise peamiseks tagatiseks on just nimelt Atlandi-ülesed suhted, nii et veel kord aitäh härra esimehele selle eest, et olete meid vastu võtnud siin komisjonis ja et siin olete meid vastu võtnud ka teie, lugupeetud parlamendisaadikud. aitäh, ma teen väga lühidalt, tahaksin tänada ka härra esimeest. nüüd, milline on see sõnum, mille me teile edastame? Ameerika Ühendriikide rahvaesindajad ning rahvas ise mõida, mõistavad, kui olulised on Atlandi-ülesed suhted, ühtlasi me hindame väga usaldust ja me mõistame seda, et me peame nüüd toimunu korrigeerima selleks, et taastada usaldus mida on ju ühe, mis on ju ühendanud meie suuri riike juba pikka aega ja siis saame meie oma kodumaal viia tagasi sõnumi, mille teie meile annate, kuid olulisem on meil öelda teile seda, mida meie tahame öelda. eesmärgiks on ju ikkagi tagada oma kodaniku turvalisus. maailm on ju nüüd väiksem kui varem. meil on vaja kõiki liitlasi selleks, et me suudaksime kodanikke korralikult kaitsta, eriti praeguses sotsiaalvõrgustike ja uute tehnoloogiate ajastul, interneti ajastul meil üheskoos on vaja välja mõelda, kuidas seda kõike siis teha, seda ei saa teha Ameerika Ühendriigid üksi ega ka Euroopa Liidu liikmesriigid üksi. nii et meil on vaja kõigil see koos välja mõelda ja see ongi see sõnum, mida, mille edastamine on meile oluline. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelised suhted lähevad meile korda, need on olulised. usalduse kahjustamine läheb ameeriklastele väga südamesse. see ei ole midagi, mille me saame lihtsalt kuskile vaiba äärele ära lükata. meil on vaja sellega tegeleda meil valitsusena ning Ameerika rahvana, sest et meil on samad väärtused, demokraatia väärtused. meie eesmärgiks on tagada kõigile omad vabadused ning samuti tagada eraolu puutumatus ja samal ajal ka meie kodanike turvalisus. nii et mul on suur rõõm viibida siin täna teie komisjonis, vastata teie küsimustele, aga põhimõtteliselt on minu eesmärgiks ikkagi tagada selle väga sügava suhte kestmajäämine. aitäh, härra Salafranca, palun! suur tänu, ma räägin hispaania keeles suur aitäh! ma tahaksin Euroopa Rahvapartei nimel tervitada siin senaatorid härra Murphyt ning samuti kongressi liikmeid Dias Balarti ning härra Miiksi. kuidas tõlgendame meie teie visiiti? meie jaoks tähendab see seda, et te tunnete huvi Atlandi-üleste suhete vastu. minu sõnum on väga lühike ja läheb kokku sellega, mida me juba ütlesime täna hommikul variraportööride koosolekul. libe juurikomisjonis. Äh, põhiõiguste kaitse on sees Euroopa Liidu õigusaktides. ja põhiõigusi on nüüd rikutud. Te teate, et pärast luureskandaali puhkemist nõudsid mitmed parlamendisaadikud SWIFTi lepingu äh, ellurakendamise peatamist ning mõned arvavad, et ka broneeringu infosüsteem tuleks ajutiselt peatada. nii et see olukord tuleb nüüd ära parandada. Vivian Reding töötab välja dokumenti, milleks on poliitiline avaldus. tema visiit on väga asjakohane mida me ootame teilt, me tahame teilt konkreetseid vastuseid ja seda kõike tuginedes, toetudes siis vastasel, vastastikusel usaldusel. kõiges selles, mida me edaspidi teeme. proua Lopes, suur aitäh! kõigepealt loomulikult tahaksin tänada Ameerika Ühendriikide esindajad, et nad on siia kohale tulnud praegu meile nii olulisel hetkel. endiste spioonide avaldused on täielikult rikkunud ära usaldus Ameerika Ühendriikidesse ning ka Ameerika Ühendriikide ettevõtetesse. aga tegelikult see usaldus ei saanud kahjustatud mitte ainult nende sündmuste tõttu, vaid juba ka varemate sündmuste tõttu. kõigepealt tulenevalt mis, sellest, mis toimus SWIFTi lepinguga ning ka broneeringu infoga. kodanikukaitsekomisjon, kodaniku õiguste kaitsekomisjon käis ka visiidil Ameerika Ühendriikides, paraku me kongressi liikmetega kohtuda ei saanud ja me nägime, et te ei mõistnud absoluutselt seda, mida kujutavad endast Euroopa liikmesriikide põhiseadused ja kuidas meie kaitseme eraelu puutumatust. ma saan aru, et teie konstitutsioon on teistsugune, teie kontseptsioon eraelu puutumatusest on teistsugused, aga meie võitleme terrorismi vastu teistmoodi. mina olen hispaanlane ja ma tean hispaanlasena väga hästi, kui palju me oleme kannatanud terrorismi all, aga terrorismivastases võitluses oleme me jäänud ikka alati seaduste piiresse terrorismi ennetamine, isegi kuritegevuse ennetamine ei tähenda seda, et võib teha mida iganes. see ei tähenda, et võib inimesi jälitada ilma igasuguse kohtuotsuseta. nii et te peate mõistma, millised on meie konstitutsioonid, millised on meie õigussüsteemid. lõppkokkuvõttes on Ameerika Ühendriikides tegemist justkui politseiriigiga, mis äh, rikub ära meie eraelu puutumatuse, tegemist on riigiga, mis otseselt ründab meie kaubandussüsteemi, kaubavahetussüsteemi ning lõppkokkuvõttes võib lausa sekkuda meie poliitilistesse otsustesse, nii et sellepärast on see probleem väga-väga tõsine. ma loodan, et see usaldust on võimalik taastada nüüd ma teeksin ettepaneku, et kõigil on kõneaega poolteist minutit, sest et muidu me ei jõua kuhugi. sõna on nüüd proua baroness Ludfordil, kes kohe on kõigile heaks eeskujuks. eks ma siis ürita. jah, tõepoolest suur rõõm on tervitada siin senaatorite ning kongressi liikmeid me tunneme Mario Dias-Ballarti väga hästi mina olen Ameerika Ühendriikide delegatsiooni aseesimees ja koostöö temaga on olnud tõesti väga hea. me oleme teinud ka väga palju tööd õigusasjade komisjonis ning kodanikuvabaduste komisjonis andmekaitsega. väga oluline on see, et te täna siia tulnud olete, juba see iseenesest on märk sellest, et te võtate teemat tõsiselt loomulikult kasutada on erilised, erinevad vahendid, andmekaitse, luureküsimused, kaubandusküsimused. ei olegi selge, kes mille eest nüüd täpselt vastutab, aga kui me nüüd just üheskoos ei tegutse, siis tegutseme me eraldi. ja on kuulda siin erinevaid hääli siin Brüsselis kes minu arvates väljenduvad teinekord vastutustundetult, nõudes TTIP alaste läbirääkimiste peatamist. Öeldakse ka seda, et hoidkem siin kõik oma andmed Euroopa Liidus, peaksid olema oma Euroopa Liidu pilveteenused. see on peaaegu et protektsionism ja see ei ole viis, kuidas ei mina ega ka minu fraktsioon tahab edasi liikuda, kuid võib-olla oleks näha siin, vaja siin näha selles kriisis ka võimalust ja lahendada mõningad probleemid, mis on meid siin kummitanud juba mõnda aega. nii et äh, kuidas nii kaubandusvaldkonnas kui ka korrakaitse valdkonnas see andmekaitse küsimus ikkagi selgeks saaks nii et väga palju abi oleks sellest, kui te saaksite julgustada avatud arutelu kõikides Euroopa pealinnades, mitte ainult Washingtonis, kus see nii juba on. suur tänu, härra president, härra esimees, ma räägin saksa keeles. mina olen pärit Saksamaalt ning ma olen ka USA delegatsiooni liige parlamendis ning mul on väga hea meel, et te täna meie juurde tulite. ma tean, et te käisite eile Berliinis eh, ning eh, seal arutati väga tõsiselt kõnealust nagu teemat. mul on hea meel, et te täna jõudsite Brüsselisse eh, ning loomulikult Saksamaa ja USA vahelised suhted on väga oluline teema ning samas ma arvan, et ei ole vaja ka varjata seda, et just Saksamaal tuntakse väga suurt pahameelt selle üle, mis me oleme saanud viimastel kuudel teada saanud mul on hea meel selle üle, et te püüate algatada dialoogi eh, ning eh, mul on hea meel, et eh, Te pöörate tähelepanu ka noortele inimestele, kes on just internetis väga aktiivsed. USA-s on palju probleeme sisse sõiduga äh, just noortel inimestel ning seetõttu äh, meil oleks väga vaja saavutada usaldus, et me saaksime usaldusrikkalt, rikast koostööd jätkata. seetõttu mul on väga hea meel, et te olete meie juures täna eh, ning loomulikult vabakaubanduslepe on väga oluline, eh, seejuures on vaja ka leida head lahendused ka andmekaitse kaasamiseks. Eh, just Euroopa Parlament jälgib väga hoolikalt andmekaitse kaasamist vabakaubandusleppesse ning veel kord suur tänu, et te täna leidsite tee meie juurde, aitäh! suur aitäh, tervitan teid ka Euroopa konservatiivide poolt. tegemist on ilmselt kõige jõulisema äh, fraktsiooniga siin Euroopa Parlamendis, mis puudutab äh, suhteid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. ja ma ei räägi siin äh, mitte ainult Ameerika Ühendriikides, vaid lisaks ka Kanadast ja samuti ka Ladina-Ameerikast. TTIP on kindlasti meie tulevik Atlandi-ülestes suhetes just vabakaubanduse osas eh, nii teie kontinendiga kui ka Vaikse ookeani eh, piirkonnaga. nii et TTIP läbirääkimisi ilmselt peatada ei tuleks, mis ju alles alguse said, nii et loomulikult on meil palju ühishuve, näiteks Montenegro eh, küsimus, Montenegro soovib ühineda NATO-ga, nad ootavad Ameerika Ühendriikide kutset ja samal ajal siis Montenegro soovib liituda ka Euroopa Liiduga, nii et kui teil on siin mingisugustki võimu, siis palun öelge mõni hea sõna Montenegro kohta, nii et Montenegro on nii Euroopa Liidu kandidaatriik kui ka ju soovib li- ja NATO kandidaatriik, siin on aga väga palju kattuvusi Põhja-Korea, Iraan, Ida-Hiina meres toimuv ilma koostööta Ameerika Ühendriikidega, eriti just äh, ÜRO Julgeolekunõukogus, Euroopa Liit üksi ega ka liikmesriigid üksi siin midagi teha ei soovi, ei suuda. Äh, luureagentuur Ameerika Ühendriikide luureagentuur on lihtsalt väga oluline ja kas võiks ikkagi tagada selle, et ka Euroopa Liidu kodanikud on äh, samas rollis äh, Ameerika Ühendriikide kohtute ees nagu Ameerika kodanikud. härra Angurakis. suur aitäh, härra esimees. külalistele ütleksin järgmist. mina esindan siin Kreeka kommunistlikku parteid ja ütleksin neile järgmist. me oleme siin saalis kõik nõus ühes asjas. see, mis juhtus toimus äh, tulenevalt poliitilisest otsusest, erinevad poliitilised otsused viisid ka juhtununi ja tegemist ei ole mitte lihtsalt äh, andmekaitse küsimuses, vaid Ameerika Ühendriigid on täielikult sõjajalal luure küsimuses oma liitlastega. tänu äh, Edward Snowdeni edastatud infole me teame, mida luureagentuur siin teinud on, Ameerika Ühendriigid, Ühendriikide jaoks on Edward Snowden aga täielik reetur. aga igal juhul tänu tema tegudele saime me teada, et luureagentuurid Euroopas käitusid samamoodi nagu Ameerika Ühendriikides, nii et Ameerika Ühendriigid on, ei ole siis üksi, kõik siinpool Atlandi ookeani käitunud sama halvasti nii et ka siin on meil kapitalistlikke valitsusi, kes äh, ei pea kinni inimõigustest ega demokraatia põhimõtetest. nüüd äh, mis puutub näiteks Kuuba embargosse ja viie kuubalase vabastamisse, kes on hetkel Ameerika Ühendriikides vangis täiesti põhjendamatult ja herzlichen Dank, ich möchte. suur tänu, äh, mina sooviksin meie Ameerika sõpradele, ma rõhutaksin sõpradele öelda, et ma võtan sõna ainult sellepärast, et te teaksite, äh, kuidas mõtleb inimene, kes on kristlik demokraat nagu mina. Äh, ma olen viimased kolmkümmend viis aastat töötanud siin parlamendis ning need ülesanded, mida ma siin teinud olen, on olnud erinevad, olen olnud ka fraktsiooni juht, kuid mind Äh, rabas väga sügavalt see, äh, kuidas Ameerika luureteenistused tegutsevad. Te olete õigusriik ning õigusriigis ei tohi midagi niisugust aset leida. Äh, sooviksin nimetada veel üht asja. mind vaevab Guantanamo küsimus. ma olen terrorismivastane, kuid ei saa panna inimesi eluks ajaks vangi ilma kohtuotsuseta. kui inimesed pannakse vangi, siis peab olema tõendatud, et nad on terroristid. seetõttu ma palun teid, et te tegeleksite selle küsimusega, et te teeksite kõik vajalikku selleks, et teie luureteenistused oleksid kontrolli all. me ootame seda teilt, sest et te olete meie sõbrad, kui õigusriik läheb kaduma Ameerikas, siis tabab see ka meid valusalt, seetõttu ma sooviksin äh, öelda teile, et see suhe on oluline ning me loodame väga, et just Ameerika Ühendriigid on need, kes kaitsevad õigusriiki, aitäh! Thank you, uh, Senator Murphy. I... suur tänu, senaator Murphy mulle meeldis väga teie esimene küsimus, et äh, kui palju läheb aega või kui palju on vaja selleks, et usaldusväärsust taastada. Euroopa poolt on vastus väga lihtne. tuleb praegusel hetkel see suur järelevalvesüsteem maha lammutada, see ei ole demokraatlik, ta ei kaitse rahvast, ta on põhiõiguste vastu ja sellega ei saa võidelda terrorismi vastu. teiseks õppige Euroopa kogemusest terrorismivastase ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. meil oli ka palju, väga suur terrorismiprobleem siin mandril, suurem kui teie oma. ja meil ei olnud mitte mingeid suuri järelevalvesüsteeme, me pidasime kinni kodanike vabadustest, me ei äh, karistanud kunagi kedagi ilmaasjata ja meil õnnestus terrorism kaotada see ei ole enam suur oht ja me oleme võidelnud ka organiseeritud kuritegevuse vastu, see on isegi palju suurem oht osades riikides kui äh, terrorism ja me võitlesime selle vastu näiteks Itaalias demokraatlike meetmetega, me oleme olnud tõhusad, edukad ja meie manner on ju suurem kui USA ja ka rahvast elab siin rohkem ja tegelikult ka majanduslikult oleme me suuremad. nii et õppige meie kogemusest me võime jääda ka tulevikus sõpradeks, kui te seda kõike ka teete. härra Kassini. Uh, suur tänu, kõrges, kõrgelt austatud külalised, suur tänu, et tulite siia. on äh, väga tähtis tõesti see, et me nüüd kolm nädalat hiljem kohtume uuesti ma tahaksin mainida seda tõsiasja, et meil on vaja rohkem usaldusväärset ja tõhusat kontrolli järelevalvesüsteemide üle. mitte ainult USA-s, vaid igal pool. tegemist on meie ühise koduse tööga ja see on ka väljakutseks meie riiklikele parlamentidele. aga ma tahaksin öelda paari sõna ka tuleviku kohta. TTIP leping on ülitähtis, aga ma kardan, et inimesed siin ja sealpool Atlandi ookeanit ei saa täpselt aru, kui tähtis see leping on selleks, et parandada meie konkurentsivõimet tulevikus. meil on vaja ka majandusele hoog uuesti sisse lükata ja ma loodan, et teil on võimalik seda sõnumit levitada USA-s, kui te olete seal tagasi. ja kolleeg juba mainis, et äh, stabiilsus on väga tähtis ja härra Tanok mainis siin ka Montenegrot, me rääkisime sellest ka Washingtonis, et tõesti rääkisime sellest, mida on tehtud Lääne-Balkanil. nüüd on tõesti see aeg, et midagi ette võtta. see oleks ka suurepäraseks näiteks äh, Euroopa mandrilt. Thank you for coming to the parliament suur tänu parlamenti tulemast. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et selle ülesandega tuleb võidelda üheskoos, et see on tähtis küsimus ja me jagame ühiseid väärtusid, kuid küsimus on, et kas meil on ka samad äh, prioriteedid. meie visiidil Washingtoni me kuulsime, et ameeriklaste jaoks on prioriteediks julgeolek ja eurooplastel isikuandmete kaitse ja me kuulsime, et teie jaoks on väga raske üleüldse seda äh, privaatsfääri isikuandmete kaitset defineerida. teiseks, need äh, riigid, kergustlikud riigid, äh, mis on kirjutanud alla sellele lepingule, neid kutsutakse Wi-Fi-deks. kas teie näete ette, et midagi sellist oleks võimalik ka sõlmida USA-ga? suur tänu, härra esimees ja tere tulemast, sõbrad. ma tahaksin teemat muuta, millal parlamendi mõlemad kojad äh, ka Palestiina ja Iisraeli suhetes kavatsevad tasakaalustatud kursi välja töötada. kas teist keegi on kunagi ka Palestiinas käinud ja näinud, mis seal toimub? Äh, suur tänu, äh, härra esimees, äh, tere tulemast ka minu poolt, need kõnelused, mis meil olid, need kohtumised Washingtonis olid äärmiselt konstruktiivsed ja avatud. mul on väga hea meel, et te olete valmis kontakte arendama regulaarsel baasil, et vältida eh, mõistmatust, et eh, vältida vääritimõistmisi. ma olen veendunud selles, et koostöö teie ja meie vahel eh, on üldise julgeoleku huvides, see aitab meil võidelda rahvusvahelise terrorismi vastu, tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ning need segadused, mis on tekkinud, see pahameel, mis mis on äh, tekkinud, äh, äh, see oli seotud väga suurte probleemidega ning Freedom Act on seadus, mis võiks aidata lahenduseni jõuda. küsimus on selles, kuidas te kui loodate edasi liikuda, toetudes Freedom Actile, kas on võimalik leida üheselt mõistetavaid seadusi, mis reguleerivad eh, luureteenistuste tööd, eh, mis reguleerivad andmete kogumist, et me võiksime toetuda sellele meie edasise koostöö arendamiseks, et me saaksime suhteid arendada eh, ilma, et me peaksime kartma taolisi sekeldusi, nagu me praegu näeme? Thank you, Mr. President. Thank you, Mr suur tänu, härra esimees, suur tänu, senaator ja kongressi liikmed. Ehm, teie olete transatlantilise õigusloomise dialoogi liikmed. tere tulemast siia, aga teil on ka vastutus rääkida sellest, mis meie õigusloojatena peame järgmise sammudena tegema. ja oleks väga hea, kui lisaks sellele, mida te juba ütlesite, räägiksite ka sellest, mida te kongressis kavatsete teha selleks, et ähm, välja tulla äh, kõikidest nendest pahandustest, mida NSA on siiamaani teinud. et kuidas tõesti ähm, välja tulla sellest, et teatud järelevalveteenistused äh, on liiga kaugele läinud. mina olen pärit Ida-Saksamaalt ja mul oli väikest viisi déjà vu, kui ma Äh, nägin seda ulatust, kuidas inimeste järel nuhiti. ja ma arvan, et äh, me peame selgelt ütlema, et see osa ajaloost ei ole osa meie väärtustest. Uh, äh, I... suur tänu, härra esimees, suur tänu siia tulemast, suur tänu koostöö eest. julgeolek on meie ühiseks väljakutseks. kaasaegses maailmas on see ilmselge me ei saa üksteiselt eraldatuna selle eest võidelda. ja tõesti, see kõik toimub usalduse baasil, aga nüüd on seda usaldust rikutud. ja mulle valmistab muret võrdne kohtlemine eh, isikuandmete kaitsmisel, kui me räägime Euroopa Liidu kodanikest ja USA kodanikest meil on kohe kindlasti on vaja tasakaalukat lähenemist ja see, et te olete täna siin, on tegelikult päris heaks tagatiseks sellele, et meil on võimalik kokkuleppele jõuda. ja mis puudutab USA Euroopa Liidu vabakaubanduslepingualaseid läbirääkimisi, siis nendega tuleb jätkata, tegemist on ajaloolise võimalusega. me kõik äh, vastutame selle eest ja me kõik lõikaks ka sellest kasu. olen nõus ka SWIFTi küsimuses SWIFTi lepingu rakendamist ei tohiks peatada. esimees räägib jällegi ilma mikrofonita. ma räägin väga lühidalt ja hispaania keeles. suur aitäh, et te siia tulite. mina Washingtonis ka käisin kolm nädalat tagasi ja kohtusin ka teiega ja ma nägin, et te olete tõesti pühendunud ka meie Atlandi-ülestele suhetele ja näete, et need tuginevad ühistel väärtustel. ma tahaksin esitada ka küsimuse. millal te arvate, et Obama äh, algatatud läbivaatamise menetlus siis ka alguse saab või lõpule jõuab? ja tegelikult oluline on siin ka teine aspekt, nimelt me peaksime rääkima positiivsetest sümbolitest, näiteks uus tippkohtumine. me oleme ju muutnud oma aluslepinguid, nüüd on meil üks president kogu aeg, härra Van Rompuy. ja härra ja president Clintoni ajast saadik toimusid meil iga-aastased regulaarsed kohtumised, nüüd härra Obama ajal aga see nii olnud ei ole, nii et kas äh, Washingtonile ei paku huvi see, et meil on vaja ikkagi ka positiivseid signaale välja saata meie suhetes, näiteks läbi selliste tippkohtumiste. esimees mikrofonita. Uh, jah, suur tänu, suur tänu teie kommentaaride, kõhkluste eest ja ma üritan võimalikult kiiresti vastata mõningatele küsimustele, mis tõstatati ja lasen siis ka oma kolleegidel vastata teistele kõigepealt ma arvan, et on tähtis tunnustada, et me tegelikult räägime kahest erinevast äh, küsimusest. me räägime küsimusest, mis puudutab poliitilist spionaaži ja ma ei taha oma delegatsiooni liikmete nimel, kuid ma leian, et suu-, paljud meist kongressis usuvad, et tõesti piir on ületatud. piir on ületatud, see, kuidas me spioneerisime, me läksime Saksamaale enne meie visiiti siia seal just sellepärast, et me teadsime, et usaldus on rikutud, sellepärast et liidukantslerid kuulati pealt ja ma loodan, et et äh, üks presidendi aruande tulemusi on ka see, et äh, toimub muutus, toimub muutus selles, kuidas me poliitilist järelevalvet teostame. me ei ole enam ainukesed, kes seda maailmas teevad, kuid ilmselge, et kulutulude analüüsis läks midagi viltu, eriti just selles osas, mida me kõik ette võtsime siis me räägime veel ka täiesti teistsugusest järelevalvest äh, see, kui me kuulasime tõesti, kogusime väga palju andmeid ja me tegime seda koordineeritult teie koduriikide järelevalveteenistustega. ja seda, selle üle tasub tõesti siin rääkida, aga äkki veelgi parem oleks sellest rääkida kahepoolselt. sellepärast, et eh, usaldust on tõesti nii palju rikutud ja nüüd tuleb leida lahendus äh, mis sobib nii liikmesriikide kui ka USA järelevalveteenistustele. ja tõesti, tegemist on ülitähtsa projektiga. aga me peame tunnustama ja, ja aru saama, et äh, see peaks toimuma kahepoolselt. ma hindan äh, nende inimeste kommentaare, kes ütlesid, et me ei peaks praegusel hetkel peatama lepingute Äh, rakendamist, nagu näiteks SWIFTi leping oma, sest need on tähtsad lepingud meie kodanike kaitsmiseks ja ma tõesti ei usu, et me peaksime ka TTIP-i, TTIP läbirääkimised lõpetama või peatama. Teil ei ole vaja anda mingit lisasõnumit äh,, pannes äh, kaalule oma julgeoleku nende lepingute peatamisega kongress tõesti üritab tõsiselt nüüd leida teed välja sellest probleemist. paar punkti veel. me tegelikult kõik esindame oma kollektiivset mälu. Te, te ütlesite, et, et terrorism ei ole enam oht Euroopas äh, mina ei ole sellega nõus. Ähm, meie viimase kümne aasta jooksul tõesti kogesime väga suurt äh, terrorismirünnakut ja seda sellepärast, et äh, järelevalveasutused ei suutnud seda ära hoida. ja tõesti just sellepärast ehitatigi need luureteenistused niimoodi üles, me tund-, meile tundub, et nad on nüüd piisavalt suured, kuid meie kogemus tuleneb just sellest, mis juhtus kümme aastat tagasi, kui kustutati kümnete, eh, eh, sadade ja tuhandete ameeriklaste elud. meie kogemused on teistsugused ka kodanike vabaduste puhul ja ma loodan, et te saate aru, et need arutelud, mida me peame, on tõsised. siin on muudatusettepanekutega tegemist, mis lubavad ettevõtetel öö, eh, avaldada seda informatsiooni, mida nad on saanud. härra Sensenbrenner äh, rääkis ju ka sellest ja see puudutab tõesti massilist kogumist. väga paljud inimesed luureteenistustes äh, usuvad, et need on tõesti üle viiekümne rünnaku ära hoidnud just selle massilise kogumise, just tänu sellele massilisele kogumisele. me tõesti üritame oma riiki äh, ohutuna hoida, nii nagu ka teie üritate me võime siin tõesti välja töötada strateegia, et me kogu maailmas ajame terroriste taga, et äh, ja siis teostame laiapõhjalist järelevalvet selleks, et neid leida või me võime ka võtta vastu otsuse, et me vähendame põhjuseid, miks terroristidel on võimalik liitlasi leida ja USA ning meie partnerid tegelikult tõesti üritavad kinni hoida kodanike vabadustest ja tegelikult on see suur osa sellest loost, kuidas me üritame terrorismi ära hoida. ma ei usu, et äh, oleks, ma ei taha, et oleks meil kunagi vaja siin teha valikut Ameerika kaitsmise ja kodanike vabaduste kaitsmise vahel järelevalvest üksi ei piisa selleks, et meid kaitsta. me tõesti peame vähendama ka neid äh, motivat-, neid stiimuleid, miks inimesed ühinevad terroriorganisatsioonidega. see on see põhiline sõnum, mille ma tahtsin teile anda. Teie käisite visiidil kongressis ja nägite väga selgelt, millised on meie püüdlused. Maarja, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest. tõstatan mõned küsimused ainult see suhtumiste erinevus äh, USA-s ja Euroopas äh, eraelu ja isikuandmete kasutamise os-, kaitsmise osas ja julgeoleku osas. aga eraelu ilma julgeolekuta pole võimalik ja julgeolek ilma eraoleta, ka seal me ei jõua väga kaugele. nii et tõesti, me üritame leida tasakaalu ja me peame leppima sellega ja tegelema sellega, milline on reaalne elu ja tõesti äh, Bostoni pommirünnakute äh, neid mäletame veel väga hästi nagu ka teisi rünnakuid, samamoodi on teil ka sarnaseid näiteid. nii et tõesti, me kõik peame leidma selle tasakaalu. olen nõus sellega, mida kuulsin mõningatelt teist ja ka delegatsiooni esimees mainis seda, Äh, SWIFTi ja TTIP lepingut. tegemist on kahe küsimusega, mis on tõesti väga tähtsad USA jaoks, aga nad on sama tähtsad ka teie jaoks ja ma tegelikult julgeks öelda, et nad on samaväärselt tähtsad või isegi rohkem tähtsad, kui te usute vabadusse, demokraatiasse, äh, kodanike õigustesse ja õigusriigi põhimõtetesse kui me tahame tõesti midagi muuta maailmas, siis seda taustasüsteemi me ei tohiks ära unustada. jah, me kuuleme seda ikka ja jälle. usaldust on rikutud ja üks tähtsaid asju, mida te meilt ikka ja jälle kuulete, on see, et me oleme just siin, et me teame, et see kõik on toimunud. ja osa usalduse taastamisest äh, põhineb väga tähtsal, lihtsal kontseptsioonil. tuleb täpselt teada, kes on sinu sõbrad ja neid kohelda vastavalt ja tuleb teada ka täpselt, kes on sinu vaenlased ja kohelda neid ka vastavalt. ja ma arvan, et me kõik oleme ka sellega nõus. härra Milan-Mon, tema väga spetsiifiline soovitus, oportunistlik äh, soovitus tippkohtumise kohta see on tõesti väga mõistlik ja ma äh, informeerin kolleege sellest. ma ei taha liiga palju aega riisata, härra esimees, aga lõpetuseks siiski. ärgem lõpetagem seal, kust me alustasime. demokraatia on ebatäiuslik. demokraatias on hea see, et me saame asju parandada jah, mõned räägivad, et siin on demokraatlikke või kapitalistlikke riike, mis kogu aeg inimõigusi rikuvad. jah, tõesti, olen täiesti nõus. aga kas keegi oleks valmis äh, vahetama demokraatia äh, ebatäiuslikkuse kommunistliku Hiina, Vietnami Äh, Kuuba või mõne muu riigiga. nii et äh, suur tänu, et lubasite meil täna siia tulla, suur tänu! Thank you, Mr. Chairman, and I, you know. suur tänu. härra Dias Palat ütles juba seda, mida ma tahtsin öelda. demokraatia demokraatia on tegelikult üks sogasemaid äh, valitsemisvorme, mida on võimalik välja töötada. aga see on parim valitsemisvorm, mida mina tean. ja kui ma kuulasin siin täna kõnelejaid, siis see näitas, et demokraatia toimib, sellepärast et ma kuulsin mõtete erinevust Te kõik sõite rääkida vabalt nendest erinevustest ja peetakse arutelu ka teie hulgas. ma olen veendunud, et kui meie siit ära läheme, siis teie arutelud on ka tihti tulised ja väga erinevad, väga erinevate inimestega, erinevate seisukohtadega. miks ma seda ütlen? tahtsin vastata ühele küsimustest, mis esitati. millal USA kavatseb midagi ette võtta? millal kongress võtab midagi ette? tahtsin teile öelda, et jah, meie oleme ka mures, aga demokraatia toimib ka USA-s. erinevused on, arvamused on erinevad ja selleks, et jõuda kokkuleppele, kulub aega. meil on terve rida seadusi, sest inimesed, sest inimesi puudutab see NSA lugu aga nüüd on terve rida erinevaid ettepanekuid, mida teha ja kuidas teha meil USA-s ja ma tahan, et te teaksite seda, et praegu need arvamused ei ole erinevad vastavalt äh, poliitilistele arvamustele, sest need seadused, mida on välja töötatud, äh, meil on olnud mõlemad parteid, meil on erinevate arvamustega, meil on äh, väga konservatiivsed vabariiklased ja väga liberaalsed demokraadid, kes on andnud oma allkirjad samale seadusele ja on teised, kes ei tea üldse, mida esindada. ma ütlesin, et et meil on siin olnud juhtumeid, kus äh, presidendivalimiste puhul ka alguses olen ühe kandidaadi poolt, siis hiljem vastu. aga sama juhtub ka õigusloomes. ma olin kõigepealt Patriot Acti poolt ja siis vastu. sest ma õpin oma kogemustest, et mis on see õige kurss ja mida tuleks teha ja täpselt selline on ka praegune arutelu, mis on Washingtonis ja Ameerikas toimunud. see tõsiasi, et meil on arutelu, ei näita seda, et meid ei huvita see, mis on toimunud. ja et meid ei huvita see, et usaldust on niimoodi rikutud. me tahame sellest teiega rääkida sest äh, päev Berliinis ja päev siin näitavad, et ma tunnen, et võib-olla me ei olegi enam tähtsad USA jaoks. võib-olla on veel ka teisi asju, mida teie teate. meie teame, et meie sidemed teiega on liiga pikad ja liiga tugevad selleks, et neid ohtu seada. me teame, et usaldust on rikutud ja me peame nüüd tõesti tegema kõik selleks, et see probleem lahendada ja me oleme siin täna. oli ka teisi, kes soovisid tulla, aga meie oleme täna siin ja seda nädalal, kus meil toimuvad tänupühad. nädalal, kus me oleme ütelnud oma perekondadele, et meie jaoks on tähtsam olla siin, pidada teiega dialoogi, rääkida teiega, sellepärast teie, teie olete meie jaoks nii tähtsad. me oleme nii tihedalt seotud, et me ei saa lubada seda, et miski tõmbaks meid nüüd uuesti laiali. ja just selle jaoks meil ongi need head sõbrad, te võite istuda maha ja neile tõe näkku öelda. ja meie nüüd peame istuma maha ja selle kõik ära kuulama. ja me, meie oleme tulnud ka siia, et teile tõtt rääkida ja siis me saame kõik üheskoos selle probleemi lahendada ja edasi liikuda. sellepärast, et standardid pannakse paika väga kõrgel äh, tasandil ja seda teeme meie. mitte keegi teine ei pane neid kõrgeid standardeid paika. meil, meie oleme need, kes peavad standardid kõrgele ajama, nii et ja nõudma, et ka teised seda teeksid. madalad standardid on keegi teine paika pannud. To... Uh, suur tänu, suur tänu teile kolmele siia tulemast, seda arutelu pidamast eile Berliinis ja täna siin Brüsselis. ma arvan, et see siiras arutelu näitas, et tegelikult mõlemal pool on olemas tahe leida lahendus. ja mul tuleb ka öelda seda, mida just äh, Gregory Meeks ütles. see tasakaal on väga tähtis, tasakaal on see, mis tõesti loeb ja see tuleb üles leida me teame, et meil on siin andmekaitse ja eraelu kaitsmise probleeme ja meil on ka väga erinevad juriidilised traditsioonid selles osas. aga nüüd tuleb lahendus leida ajal, mil piire enam pole. sest see on see klassikaline küsimus, meil tuleb leida piirideülesed lahendused, sest piire meil enam pole. ja praegu selles küsimuses tõesti ei ole mitte mingit kaitset mitte kellelegi enam tehnoloogia on arenenud kiiresti ja meil tuleb nüüd leida lahendus. tunne, et Kelam tuleb riigist, mis oli esimene küberrünnaku ohver. nii et see küberrünnakud, küberkuritegevus, eraelu kaitse, isikuandmed, siin tuleb mingi tasakaal leida aga ma arvan, et äh, täielik julgeolek tähendab ka täielikku vabaduste kaotamist, nii et äh, vabadus toob endaga teatud riskid kaasa ja mm, ma ei usu, et te tahaksite elada täieliku julgeolekuga riigis. see on pigem härra Orwelli maailm. ja sellepärast on mul väga hea meel, et need arutelud toimuvad ja jätkuvad. kuulsin just, et äh, üks minu sõpradest soovis parlamenti tulla, see oleks eriti tore olnud. aga arutelud on alganud ja, ja lahendus leitakse demokraatide hulgas, aitäh!